Comment non C'était. Possiamo allora aprire i nostri lavori. Alustame oma tänast tööpäeva. Kõigepealt sooviksin teile meenutada seda, et äh, seoses äh, usaldus äh, ja konfidentsiaalsusküsimustega taastatakse eh, meie tänane koosolek üle interneti, et seda saaks jälgida ka väljaspool Euroopa Parlamenti. see on väga oluline, sest meie tänane kuulamine on väga suure tähendusega selleks, et üles ehitada parema tulevikuga Euroopa mul on väga kahju, et pa-, et saal endiselt tühi on, kuid äh, raportöörid on siin, ma tänan neid selle eest, ma tean, et äh, kõik äh, see, mida te siin ütlete, on, seda võetakse kuulda siin parlamendis ja seda ja seda võtavad arvesse ka härra Gualtieri ja meie teine vaariraportöör härra Traškovski. ja kõik äh, need, kes siin kohal viibivad, saavad esitada äh, pärast esimest paneeli küsimusi, esitada ka soovitusi. esimene paneel räägib äh, Lissaboni leppest ja selle poolt võimaldatud paindlikkusest. see algab kell üheksa viisteist ja see lõpeb umbes pool kaksteist. see on siis paindlikkus või diferentseeritud integratsioon Lissaboni leppe raames ja anname sõna kolleegidele, kõigepealt saavad sõna raportöörid Gualtieri ja Taraskovski, ma ei tea, kumb teist enne sõna soovib, härra Gualtieri. Thank you Thank you especially to suur tänu ja suur tänu eriti meie kõnelejatele. ma pean ütlema, mul on väga hea meel, et te siin olete, meil on hea meel teiega koos siin olla. meie jaoks on see väga tähtis, eriti meie töö jaoks see puudutab siis äh, mitmetasandilist juhtimist Euroopa Liidus, see on suur Euroopa Parlamendi raport põhiseaduslikes küsimustes ja me peame selle esialgse versiooni välja töötama. loomulikult on see seminar väga oluline ka teistel põhjustel meie parlamendi äh, osaluse suurendamiseks Ehm, eh, võttes arvesse, et Euroopa Nõu-, Liidu Nõukogu käivitas eh, selle suunalise tegevuse ning eh, see puudutab ka omaalgatuslikku raportit, mis, mida hakati koostama reegli viiskümmend järgi. loodetavasti selle esialgne versioon on teieni juba jõudnud me oleme parlamendina, mina isiklikult oleme kaasatud Van Rompuy e, poolt käivitatud e, tegevusse, koostasime e, ka omapoolse dokumendi esmase reaktsioonina selleteemalise, selleteemalise dokumendi kohta ja loodetavasti ka see jõuab teieni kui nüüd, äh, nüüd tsiteerida meie äh, esimeest, siis võib öelda, et äh, teekaardi põhiselt võib vaadata, mis on tehtav kiiresti ja mis on teostatav keskpikas perspektiivis, see peaks aluseks võtma multiglobaalse mm, vaatel, mis on põhiseadusliku iseloomuga, mis peab sobituma põhiseadusliku konteksti ja võtma aluseks äh, äh, kriisi põhjused ning institutsionaalsed dilemmad, mis peaks äh, üritama leida lahenduse praegusele kriisile. ei ole vähematki kahtlust, et kahe tuhande kümnendast aastast alates on, on kriis süvendanud äh, Euroopa Liidu integratsiooni, kuid praegu see tee, mis seni on valitud, on äh, paraku mitte olnud eriti äh, efektiivne ning ta on tegelikult äh, demokraatia defitsiiti suurendanud Euroopa Liidus. praegusel hetkel on siis ühest küljest suurendanud stabiilsus ja kärpereegleid ja teisest küljest ja teisest küljest äh, äh, siis äh, teisest küljest rangematel reeglitel. nüüd see praegune mudel ei toimi efektiivselt, mille, selle aluseks on riiklikud demokraatiad, sest selle aluseks on riikliku ühest poolt liikmesriikide riiklikul poliitikal ja teisest küljest äh, Euroopa tegevuskavadel. me üritame välja töötada nägemust, äh, mille aluseks on äh, rollide, funktsioonide ja vahendite tasakaalustatum kasutamine, mis kasutab siis Euroopa Liidu demokraatlikku protsessi ning liikmesriikide poliitilisi protsesse. isegi kui föderaaltasandil on vahendid ja võimalused piiratud, on siiski selge, et Euroopa Liidu juhtimine peab toimuma institutsionaalsel tasandil ja see tähendab ka seda, et Euroopa Lahendusliidu, Euroopa Liidu asümmeetrilised äh, pädevused tuleb lahendada, see puudutab ka eh, lepingute menetluslikku kasutamist. sellega seoses võib öelda, et meie tee edasi on selge, praegused, eh, praegused eh, lepingud annavad meile kõik võimalused selleks, et, et, et paremini juhtida praegust majandus- ja rahandusliitu eriti võttes arvesse artiklist sada kolmkümmend kuus rahanduskoostöö eh, raames ning samuti saab artikli kolmsada viiskümmend kaks eh, paindlikkus, ehm, paindlikkus võimalust kasutada üheskoos artikliga sada kakskümmend, see tähendab siis seda, et, eh, et ühehäälne äh, otsustus kehtib ainult nendes riikide puhul, kes kasutavad tihendatud koostööd. ning parem majanduslik koordineerimine peaks olema võimalik olemasolevate lepingute raames. me peame selles küsimuses loomulikult äh, veel otsustama, peame seda asja arutada, see ei ole esialgu veel Euroopa Parlamendi pädevuses. meil oleks vaja mitmetasandilist, mitmetasandilist eh, rahanduslikku ja majanduslikku otsustusõigust ning see eh, euroala eh, fond peaks olema väljaspool Euroopa Liidu eelarve, et see peaks olema stabiilse vahend, mida finantseeriks liikmesriikide vahendid. me peaksime seda võimalust arustama, arutama. see loomulikult ei tähenda seda, et me ei arvesta võimalust äh, võima-, vajaduse korral lepingut muuta. kuid äh, poliitilistel põhjustel, mitte ainult institutsionaalsetel põhjustel, on minu nägemus selline, et ähm, äh, et äh, õigesti ära kasutada äh, lepingu muutmist, tuleks alustada sellest, et lepingut ei muuta, vaid tuleks kasutada olemasolevaid vahendeid integratsiooni suurendamiseks ning peaksime järgmised Euroopa valimised korraldama Euroopa poliitilise baasi tasandil, kus eurooplased saaks ka valida Euroopa valitsuse ehk siis komisjoni, et toimuks poliitiline debatt Euroopa tasandil. see on oluline samm selleks, et, et legi-, oleks, meie järgmistel sammudel oleks suurem legitiimsus. järgmine punkt oleks see, et me täiesti vaidlustame äh, selle, et Euroopa Parlamendil puudub legitiimsus. no seda sellepärast, et äh, valitseb asümmeetria äh, euroala ja Euroopa Liidu pädevuste vahel. meie leiame, et see asümmeetria on äh, lepingutes juba ennetavalt ette nähtud mitte ainult äh, parlamendi ja nõukogu legitiimsuse küsimustes, vaid äh, see on ka ähm, erinevates pädevustes ja võimalustes, nagu seda on öeldud artiklis sada kolmkümmend kuus, kus artikliga sada kuuskümmend kuus, mis esitab väga olulisi õigusloomelisi punkte, mis on väga efektiivsed, mille juures Euroopa oluline äh, hääletus toimub parlamendis, kus osalevad ka mitte euroalasse kuuluvate liikmesriikide saadikud. ning kõige olulisem argument äh, on see, et kuigi demokraatia ei ole alati täiuslik, tuleks mõelda ka selle peale, millised on alternatiivid ning mina ütleksin, et äh, alternatiivsed lahendused ehk see oleks siis Euroopa Rahvusparlamentide eh, eh, del-, delegatsioonid, minu meelest see ei oleks teostatav alternatiiv, sest neil ei oleks mitte mingisugust õigusloomelist eh, võimu. Neid ei saaks, nende tegevust ei saaks kuidagi ametlikuks muuta, see oleks lihtsalt arutluskoht ning seal ei oleks ka võim-, proportsionaalselt esindatust ei poliitilistel ega riiklikel tasanditel nii et äh, ma ei saa aru, miks otsused, äh, mille võtab vastu koda, kus on äh, ähm, proportsionaalselt esindatud, miks see peaks olema rohkem legitiimsem kui äh, Euroopa Parlament, kus on ka mitte euroalasse kuuluvate riikide saadikud esindatud. ning äh, kuigi meil on Euroopa Parlamendis võimalus härrasmeeste kokkulepeteni jõuda ja me oleme seda juba teinud selleks, et euro-, küsimustes, äh, prioriteetsema küsimusi arutada, see puudutab koordinaatorite ja äh, raportite tasandil töö tegemist, äh, see oleme võimaldanud ka mitteeuroalaste kuuluvatel saadikutel. võib-olla peaks tõhustama fraktsioonide tegevusvõimalusi parlamendi tasandil. ning võib-olla peaks kokku panema ka delegatsiooniülesed, mitte riik, Äh, riiklike delegatsioonide esindajad. nii et meil on mõningad äh, sellised küsimused, millesse me äh, usume, me oleme valitsusevaheliste lepingu vastu, leiame, et peaksime kasutama olemasolevaid lepinguid, me loomulikult näeme ka, millised vastuolud, millised probleemid võivad tekkida, me räägime, saame, näeme ka sellest, millised dilemmad ja küsimused võivad tekkida ja sellepärast ähm, me tahaksime seda arutelu teiega pidada ning esitada meile oma ekspertarvamust. meil on vaja äh, tõsist äh, arutelu äh, põhiseaduslikus raamistikus. suur tänu. Eh, suur tänu, härra Gualtieri. härra Traskovski, palun I will be very brief because we will have suur tänu, ma teen hästi lühidalt. ma loodan, et meil on võimalik üksikasjadest rääkida tänase kuulamise ajal. mul on väga hea meel, et te olete täna siin kohal, siin on äh, meie sõpru kohal ka EPSA-st ja on väga huvitav rääkida sellest äh, nii päevakajalisest küsimusest. meil kavatseme panustada kogu oma jõu nendesse aruteludesse, isegi siis, kui see on raske. eriti nende jaoks, äh, kes on äh, Euroopa Parlamendi saadikud äh, mitte euroala riigist, sest kui lugeda lahendusvalemeid Euroopa Liidu jaoks, siis tihti lähtutakse euroalast jah, tõesti, asjad on läinud natukene üle pea. me räägime praegu Euroopa Majandus- ja Rahaliidu tulevikust ning kui meie läbirääkijad, Sherpad, kes meid esindavad äh, läbirääkimistes Van Rompuyga, aga me ei taha, et see kohtumine kujuneks selliseks akadeemiliseks äh, ürituseks, tihti vaadatakse põhi seaduskomisjoni kui sellist äh, suurt äh, mõttevahetuskoda. ma tahan, et me räägiksime ausalt ja reaalselt nendest küsimustest. kui te näiteks mõtlete selle peale, et äh, Euroopa Parlamendil ei ole võib-olla alati legitiimsust teadusküsimustes, siis öelge seda meile ka ausalt ja siiralt välja. kui Jean-Claude Pierre räägib Euroopa Parlamendis, siis ta äh, ütleb, et Euroopa Parlament on suhteliselt läbi kukkunud ja mulle on jäänud meel, äh, mulje, et ta on sinna kirjutanud suhteliselt lausesse, sellepärast et olla lihtsalt poliitiliselt korrektne. ma tahaksin aga, et oleksite meiega siiras probleemiks on praegusel hetkel mitte ainult see, et mitte meie sisendi legitiimsus pole kahtluse alla pandud, vaid et ka meie väljundi legitiimsus on pandud kahtluse alla. ja meil tuleb äh, tulemusi ette näidata isegi siis, kui puristid võib-olla ei ole nõus sellega, et meil on sajaprotsendiline legitiimsus. seepärast me peaksime keskenduma just väljundile ja probleemidele, mida näeb avalikkus ma arvan, et meil tuleb vaadata seda, mis me ise oleme saavutanud, äh, mida me oleme viimastel aastatel teinud. tuleb tunnistada, meil on probleeme. me oleme keskendunud institutsioonide reformimisele, me oleme üritanud Lissaboni lepingut ja põhiseaduslepingut äh, rahvale seletada, tegime kõik, mis meie arvates oli vajalik, kuid tundub, et me keskendusime väga palju nendele küsimustele, mis ei olnud kõige tähtsamad, vähemalt asjade käik on seda näidanud. me oleme sisse viinud tähtsaid reforme, aga need on endaga kaasa toonud suuri probleeme, teatud sätete rakendamine on olnud väga problemaatiline. kuid me peame vaatama neid reforme, mida tõesti on vaja selleks, et üleilmastunud maailmas hakkama saada, eriti kui mõtleme majanduse peale. kui me nüüd keskendume nendesse küsimustele sügavamalt, siis nii Roberto kui ka mina, minu sõnavõtus on teatud aspekte, mida jagavad ka mitte küll kõik kolleegid, aga väga paljud kolleegid siin ähm, komisjonis, me tahame kaitsta ja välja juurida seda Euroopa Liidu nõrkust. mõned äh, nimetavad seda ka sallimiseks ja väga tähtis on, et see projekt on olnud vabatahtlik. ning mina arvan, et see on tegelikult Euroopa lõimimise kõige tähtsam saavutus on täiesti selge, et jah, paberil on lihtsaid lahendusi, me võiksime valida föderalistliku tee, see oleks väga lihtne, me võiksime minna tagasi vanadesse aegadesse ja luua liidu liidu sees, me võiksime vaadata nostalgiaga vanu päevi, kus me hoidsime palju rohkem kokku või vähemalt teie vanad riigid hoidsite rohkem kokku. nii et äh, need oleksid võib-olla lahendused, kuid istudes nüüd siin ruumis ei jää muljet, et me peaksime neid lahendusi praegu kasutama. meil tuleb pigem mõelda selle peale, mis me oleme siiamaani saavutanud ja me peaksime kogu projekti terviklikkust kaitsma. Euroopa Liidu institutsiooni terviklikkust kaitsma. ja küsimus on selles, kui äärmuslikult sellele küsimusele läheneda, et kas meil on praeguste lepingute raames mingit mänguruumi mõeldes nendele muudatustele, mis meie ümber toimuvad, kas oleks võimalik teha mingeid piiratud lepingu muutusi? nagu ma ütlesin, meie lähtekohaks on see, et me üritame teha kõik äh, selleks, et mitte ohustada Euroopa Liidu terviklikkust. aga äkki me peaksime minema praegusel hetkel kaugemale ja leidma radikaalsemaid lahendusi nagu näiteks see, mida Jean-Claude Pierre oma raamatus äh, on ette pannud. järgnevate arutelude käigus kohe kindlasti ma üritan vähemalt teatud argumente ümber lükata, aga teeksime seda siis hiljem arutelude käigus. see, need küsimused, mida arutame, ei ole lihtsad, meil on terve päev aega, et neid küsimusi arutada ja ma võin teile kinnitada, et äh, me kuulame teid ära, me oleme huvitatud sellest, mida te tahate öelda, see ei ole poliitikutele mitte kõige omasem, aga me tõesti tahame saada äh, mõistlikku mõttevahetust ja koostada dokumendi, mida on siis võimalik ka hiljem reaalselt kasutada. mitte ainult siin kojas, vaid võib-olla ka üleüldiselt kõikides aruteludes Majandus- ja Rahaliidu ja Euroopa Liidu tuleviku üle. suur tänu! suur tänu, härra Tšerkovski. me võime nüüd anda sõna meie ekspertidele, kes kõik töötavad väga kõrgel tasandil. ma ütlesin seda juba teile alguses. suur tänu teile juba teie sõnavõttude eest. on väga tähtis, et me kuuleksime ära teie arvamuse, see on väga tähtis ka kodanike jaoks. mul on väga hea meel, et mul on võimalik nüüd anda sõna meie ekspertidele ja ma paluksin, et te pidaksite kinni oma kõneajast, milleks on veerand tundi. ma arvan, et viisteist minutit peaks olema piisav. kõigepealt professor Jean-Victor Louis, kes on Brüsseli Vabaülikooli auprofessor ja kes on varem juhtinud ka põhiõigus, põhiseadusküsimuste instituuti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 Mr. Uh, I will speak English. Well, I will try to speak English. I've been asked to uh, indeed uh, mention what I think. jah, tõesti, paluti mul täna rääkida siin sellest, mida ma arvan institutsioonilistest äh, dilemmadest meie majandus- ja rahaliidus mõningad nendest äh, dilemmadest on siin juba esile kerkinud, neid on eelkõnelejad maininud. ja seetõttu on minu ülesanne kõr-, kergem. härra Gualtieri juba ütles, et äh, meie raha liidu äh, tegevusi ei saa lahku lüüa üldisemast äh, probleemist, äh, põhiseadusliku struktuuri probleemist Euroopa lõimimises. aga kuivõrd mina pean rääkima täna rahaliidust, siis keskendun ma sellele ma kõigepealt ütleksin, et kriisi algusest peale on majandusteadlikkuse vallas toimunud suured edusammud. edusammud, mis enne kriisi olid mõeldamatud. on loodud struktuure erinevate algatuste tulemustena ja see struktuur, mis nende algatuste tulemusena on loodud, on üsna segane struktuur ja Brügeli rakkerühm on teinud oma tööd. on sõlmitud rahvusvahelisi kokkuleppeid. kõik need erinevad asjaolud on tekitanud väga keerulise lapiteki erinevatest vahenditest ja institutsioonidest. on loodud mitmeid instrumente, kõigil oma juriidiline olemus ja need on suunatud äh, erinevatele sihtgruppidele. on üsna anarhiline eristus ja selline normide segadus, kas äh, tekitab äh, ka segaduse vastutustasandil. Euroopa majandusjuhtimise poolaasta on üks suurepärane näide sellest, hoolimata sellest, et sellel on väidetavaks eesmärgiks erinevaid menetlusi ühendada, see on siiski ebaselge. nagu Andrew Duff on öelnud, meil on erinevaid instrumente, Eurogrupp, Euroopa Komisjon oma presidendiga, nõukogu töögrupid, majanduses ja finantskomitee, Euroopa stabiilsusmehhanism, kõik need isikud äh, tegelevad ühel või teisel moel, vastutavad ühel või teisel moel Euroopa Rahaliidu juhtimise eest ja seetõttu jääb tõelisest juhtimisest puudu. demokraatlik kontroll on ebapiisav ähm, sümmeetrilise tasakaalu puudumise tõttu ja euroalal ei ole praegusel hetkel sellist tulemüüri, nagu meil oleks tõsise kriisi äh, vältimiseks vaja ja ka kui üks suur euroala riikidest peaks sattuma kriisiolukorda, siis tulemüür pole piisav. euroala riigipead ja valitsused kahekümne kuuendal oktoobril kokku tulles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kinnitasid, et euro on Euroopa projekti alustalaks ning nad seadsid endale eesmärgiks majandusliitu tugevdada selleks, et arendada edasi rahaliitu. selleks, et seda ambitsioonikat eesmärki saavutada, keskenduti neljale elemendile Van Rompuy ja raportis ja selleks on meil vaja demokraatlikumate aluste edendamist. on mitmeid erinevaid äh, mõtteid äh, ja programme, mis peaksid äh, määratlema, kuhu me, mida me tulevikus ette võtame ja kuidas paremal võimalikul moel arvesse võtta euroala vajadusi. ning kirjeldatakse ka neid takistusi, mis meie teel on, kui ei võeta arvesse erinevaid asjaolusid, kuid äh, rahandus, äh, raha, pangandusliit on suurepärane näide sellest, et kahekümne seitsmega tuleb arvestada. kui me loeme rap-, Rompuy raportit, siis me näeme, et kui institutsiooniline äh, raamistik pole piisav finantsstabiilsuse vallas, kui ei võeta äh, arvesse ühtsuse, ühtse turu säilitamise vajadust, äh, siis tekib suur vajadus, äh, et meil oleks integreeritud majandusliit, eristades euroalasid, euroala riike euroalast välja jäävatest riikidest, kuid see eristamine on väga delikaatne küsimus edasine tegevus peaks lähtuma olemasolevatest lepingutest või minema kaugemale. sellest räägivad täpsemalt teised kõnelejad, aga räägin siiski paari sõnaga ka sellest. panganduse järelevalvesüsteem tsentraliseeritud võib lähtuda artiklist äh, sada kakskümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust, nii nagu ka euros ülemkogu kohtumise juunikuistes järeldustes on öeldud, komisjoni ettepanekud esitati kaheteistkümnendal septembril ja seal tsiteeritakse sama õiguslikku alust. see tegemist oleks siis esimese sammuga Pangandusliidu suunas, mis peaks hõlmama ka äh, deposiidi tagatisi tsentraliseeritud tasandil ja äh, finants ja, ja riigivõlakriisi äh, vältimise meetmeid see nõuab aga nõukogus ükshäälsust Euroopa Parlamendiga ainult konsulteeritakse. ühehäälsuse nõue on üks kõige tõsisemaid puudujääke Lissaboni lepingus. ja viimase aja sündmused näitavad, et eesmärgi saavutamise raskused ei seisne mitte ainult liikmesriikides, kes ei ole eurot vastu võtnud, vaid sellepärast tunti alguses euroalal väga muret, vaid äh, probleeme võib tekitada ka euroala ise. ja artikkel üks, üks, kolm, kuu-, sada kolmkümmend kuus äh, seda võib samuti kasutada, kuid ka sellele on oma piirangud, äh, tegemist ei ole ülevaatamise klausliga, võib kasutada ka üldise ja ka artiklit sada kolmkümmend äh, kolmsada viiskümmend üks äh, ja otsuseid äh, ei ole igal juhul kerge langetada. kui on ühehäälsuse nõue, siis tuleb leida alternatiive. ja kui me ei hakka aluslepingut üle vaatama, lähtuvalt artiklist nelikümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust, siis äh, igal juhul on meil teatavaid probleeme, rahvusvahelisel tasandil ei saa Euroopa Liidu poliitikasse sekkuda äh, ja kui me võtame rohkem vastu rahaliitu puudutavaid eeskirju, siis äh, igal juhul me peame lähtuma aluslepingust, äh, võib-olla mingisuguseid täiendavaid eeskirja, eeskirja nõudeid, kuid me ei tohi sattuda vastuollu aluslepingutega ja stabiilsusleping äh, euroala koordineerimise ja juhtimise valdkonnas äh, ähm, võib olla üheks alusdokumendiks, siin lepingu osapooled on seal osalenud, kohustunud õiguslikust raamistikust, Euroopa Liidu õiguslikust raamistikust lähtuma ja Tomasa Padoa-Shiopa grupi raportis räägitakse uuest Euroopa Liidu seitsmeteistkümnest struktuurist, kui ja see ta võiks hiljem integreerida Euroopa Liidu traditsioonilisse õiguslikku struktuuri. see ei ole iseenesest äh, eesmärgiks omaette ja võib-olla on see väga optimistlik avaldus ja kui Schengeni kokkulepe ja Prümi kokkulepe, mida mõnikord kutsutud Schengeni kolmandaks kokkuleppeks, kui me vaatame nüüd Van Rompuy raporti nelja alustelge, siis poliitiline tähendus ja Euroopa poliitiline konfigureerimine, liikumine tõhusama majandusjuhtimise suunas, kõik see on, seda pole varem enne olnud ja ähm, me liigume tõelise raha- ja majandusliidu suunas, äh, mis tähendab ka kvalitatiivseid samme. pangandusliit hõlmab fiskaal, eelarveliidu elementi, mis käib käsikäes suurema majanduse ja sügavama poliitilise liiduga tegemist on liikumisega suurema lõimimise suunas ja seda on võimatu saavutada valitsusvahelist meetodit kasutades. Euroopa Kohtu pretsedendiõigus ei äh, saa asendada tavalist ülevaatamise menetlust, kui tekib äh, erakorraline olukord, äh, siis võib Euroopa Kohust kasutada, kuid revolu-, nõndanimetatud revolutsioonilisi muutusi lepingusse ei saa niiviisi teha, selleks tuleb kasutada liikmesriike institutsiooniliste struktuure. demokraatia, läbipaistvus, läbipaistvus ülevaatamise protseduurides on väga oluline, iseäranis tavaline ülevaatamise protseduur, sealhulgas ka konvendi kokkukutsumine. tuleb siin ja siin sõltub kõik see äh, suures osas selles, millised on Ühendkuningriigi tulevased suhted äh, Mandri-Euroopaga ja see tuleb võimalikult kiiresti välja selgitada. Ühendkuningriigi partnerid järgmisel nädalal teavad rohkem äh, sellest, mida Ühendkuningriik kavatseb seoses selle reformiga millega, mis juunis Euroopa Maja, Rahaliidu osas algatati Briti äh, algatus vajab reaktsiooni Nä,, nagu ütles ka Andrew Duff, Euroopa Liidul on vaja põhiseaduse muutust, kuid äh, me ei saa jätta tähelepanu alt kõrvale liikmesriikide põhiseadus ja Euro liikmesriikide põhiseaduskohtutel on oma roll Euroopa arutelus ja Saksamaa põhiseaduskohus on äh, siin olnud tähelepanu keskmes. ja see on väga oluline. Maastredi üheksakümne kolmanda aasta otsusest, äh, pärast üheksakümne kolmanda aasta Maastredi otsust Bundesrat on oma demokraatiat puudutavad seisukohad välja öelnud Bundesrat peab olema öö, äh, oma seisukohtade taga. fiskaalne või eelarvedistsipliin äh, on koht üle meeltmööda, kuid äh, millised on liikmesriikide eelarvepädevuste piirid ja kui palju on vaja legitiimsust, äh, kes eelarvedistsipliini ellu viib hiljutises äh, välisministrite raportis äh, rõhutati, et äh, liikmesriigid peavad õpp-, otsustama oma eelarvete üle. ma näen, et aeg kaob, räägiksin paari sõnaga ka demokraatlikust kontrollist ja juhtimisest parlamendi kontroll rahaliidu üle vajab tugevdamist. kuidas seda kontrolli ellu viia? sellest kuulab, siin olete juba kuulnud erinevate inimeste seisukohtadest Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi rolli kohta ja liikmesriikide parlamendi Äh, parlamentide rolli kohta ja võiks luua ka äh, komisjoni, äh, millel oleksid oma pädevused, kas need oleksid ainult konsultatiivsed või mitte, kas liikmesriikide parlamendid ja mitte Euroopa Parlament võiksid olla tsüklilise tagatisfondi kontrollijateks, nagu on ka ette pandud. ja Lissaboni lepingu roll Lissaboni leping toob siis subsidiaarsuse kontrolli ja kas tsentraliseeritud eelarve küsimused äh, aitavad liikmesriikide parlamentides äh, või, või tekitavad liikmesriikide parlamentides omanikutunnet äh, ja nende rahanduskomisjonides, millist rahandus ka dialoogi on meil vaja ja kuidas Euroopa Keskpank kogu selles äh, süsteemis tegutseb, millised on nende kohustused, aruandluskohustused, järelevalvekohustused, kelle järelevalvel nemad Euroopa süsteemsete riskide nõukogu määrus on seda kirjeldanud juba, kas me peaksime minema kaugemale juba, kui äh, Humboldti äh, ülikooli raport, äh, see on ette pandud, mida tutvustati parlamendis mõned nädalad tagasi, kus räägiti vähemusõigustest parlamentidest ja sellest, et parla-, Euroopa Parlamendil peaks olema äh, puudujäägi osas äh, viimane äh, sõna sekka öelda, mis on üsnagi provotseeriv mõte. ja veel, nagu ma ütlesin, aeg läheb, aeg lendab kiiresti, me võiksime aga siiski rääkida ka finantsministri profiilist keda on mainitud Van Rompuy raportis Euroopa nõndanimetatud finantsministri rollist, kes peaks äh, oma kolleegide üle kontrolli teostama. kas on täielik automaatsus võimalik äh, eks ülemäärase puudujäägi kontrollis ja makromajanduslike tasakaalunihete kontrollis äh, Äh, Euroopa Liit peaks olema oma poliitikate aktiivne elluviija kuid äh, Jean-Claude Tichet ja notre rap-, äh, raport äh,, raportis on öeldud, et sovereignty ends when solvency ends ja see ja ka Bundespanga president on seda äh, sama öelnud. et kui mõni riik kogu aeg oma reegleid rikub, siis ta kaotab suveräänsuse oma eelarve üle uh,. Äh, yes, that äh, on July last. seda ütles ta eelmise aasta juulis kas ennetav tegevus äh, on tõhusam, nagu on äh, majandusjuhtimise kuus paketis öeldud äh, ja, ja ja nii edasi ja nii edasi, on mitmeid küsimusi, mille üle me peaksime mõtlema ja oma ettekande lõpetuseks ütleksin ma paar sõna ka euroala kohta maailma areenil. ma usun, et euro peaks olema esindatud ka rahvusvahelisel maa- ja maailmatasandil, Bretton Woodsi institutsioonides äh, samuti minu arvates äh, erinevates äh, rahvusvahelistes kogudes finantsstabiilsuse nõukogu standardite, äh, standardite koostamise kogude Baseli ja pangandusjärelevalve äh, komisjon, mis võtab vastu standardeid, mida kasutatakse heade tavade aluseks finantsturgudel ja mille roll on Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis oluline, kui või võib isegi öelda, äh, otsustab. praegu on oluline rakendada äh, artiklit sada kolmkümmend kaheksa ja ma mainin siin standardite äh, kogu, kui see ei võta vastu siduvaid eeskirju, nii et me peaksime euroala huvisid ühe, ühitama äh, liikmesriikide asutuste oskustega ja üheks võimaluseks oleks äh, luua valimisringkond nii-öelda kõigist euroala liikmetest äh, kes aga seda juhiks, kui me räägime Rahvusvahelisest Valuutafondist, siis äh, see küsimus äh, jääb õhku äh, nõukogu e-, koosseisu küsimusel pole praegu lahendust ja sellega ma praegu lõpetaksingi, härra äh, esimees, rõhutan, et meil on vaja ähm, järjepidevat äh, ja kooskõlastatud ähm, äh, euroala juhtimist ja meil on vaja ratsionaalsemat, tõhusamat esindatust rahvusvahelisel areenil, mis kajastaks meie vastutusse, meie ees on ajalooline ülesanne, me peaksime Euroopa tooma maailma tasandil tähtsale kohale ja äh, Sherman välisministrite Euroopa tulevikku käsitleva töögrupi järeldustes äh, on seda samuti öeldud. Grazie professore e adesso do la parola al professor. ja nüüd ma annan sõna Eh, professor eh, Janis Emmanulisele, kes on eh, Brüsselis Euroopa Poliitika Keskuse teadus-uurimiste direktor ning ta nõustab ka väga paljusid vabaühendusi ning väga paljude Euroopa institutsioone puudutavate tööde autor. ma paluksin, et kõnelejad peaksid oma kõne ajast kinni, me peame kõik oma kõne ajast kinni pidama nii et äh, kui te enda kõne ajast kinni pidame, siis peate, siis on kõigil võimalus piisavalt pikalt rääkida, aitäh. Thank you very much and thank you for your kind words um, and for suur tänu, suur tänu, et te meid täna siia kutsusite, et seda olulist teemat arutada, see on minu jaoks tõeline au. minule paluti rääkida ja arutada minevikukogemusi defineeritud integratsiooni kohta. see on praktiliselt võimatu ülesanne, sest me oleme viimaste aastakümnete jooksul väga palju õppinud, viimaste aastate jooksul samuti väga palju õppinud ning sooviksin seal mõningaid aspekte sõnavõtust esile tõsta, väga raske on piirduda ainult viieteist minutiga, teen endast parima. sooviksin kuuele äh, küsimusele keskenduda. loomulikult äh, võib keskenduda selle peale, äh, kuidas äh, just majanduslikele ja rahandusküsimustele keskenduda ja just need on kõige olulisemad järgnevatel aastatel ja kuudel ma vabandan juba ette, et mõnikord ma pean liialt kiiresti rääkima, ja vahepeal pean lihtsustama, mul on kaks pool minutit iga küsimuse jaoks, kuid ma üritan ava, avameelset arutelu, arutelu algatada. kõigepealt õppetöö äh, number üks. minu arust tundub väga üldine ehm, ehm, kuid väga oluline, võttes arvesse, milline äh, elav arutelu on toimunud viimaste aastate jooksul peab ütlema, et diferentseeritud integratsioon on võimaldanud eh, strateegilisi võimalusi eh, tekitada Euroopa Liidu jaoks ning see on kõige tähtsam õppetund minevikust ning eh, me mõnikord on see olnud ka katalüsaator süveneva Euroopa integratsiooni suunas. kuid me vaatame, kui palju on erinevaid dekoratiivte tegevusrühmi ja siis me näeme, et tihtipeale on asi seotud eh, eh, ähvarduste, hirmudega, semantiliste kontseptuaalsete eh, valearusaamadega. ning kui me võtame seda õppetunnina, siis me, tähendab seda, et me peame arutelud vähem dramaatiliseks muutma ning diferentseeritud integratsioon, mitmekiiruseline Euroopa on tegelikult juba reaalsuseks saanud. keskne küsimus on nüüd siis see, kas meil äh, on võimalik diferentseeritud Euroopa saavutada, millist diferentseeritud Euroopat me soovime. nii et kui me soovime suve, süvenevat majanduslikku, rahanduslikku integratsiooni, siis see on ähm, suurepärane võimalus, kuid see ei ole mingisugune võlurohi, see ei ole hõbekuul, see ei ole lahendus iseenesest, see on lihtsalt äh, võimalus Euroopa Liidu eruala efektiivsena hoida. õppetund number kaks, kui me vaatame äh, diferentseerimise ajalugu, selle alaseid näiteid, siis äh, see ei äh, ole kunagi äh, mingisugust konkreetset eesmärgi järginud. ta on lihtsalt samm-sammult funktsionaalset pragmaatilist diferentseerimist arendanud mõningates liikmesriikides. see on olnud viimase võimaluse vahendiks ja õppetund tulevikuks on see, et me ei tohiks kasutada diferentseerimisküsimust, sellealaseid arutelusid lihtsalt selleks, et ühte konkreetset eesmärki saavutada, see oleks negatiivse mõjuga palju parem oleks funktsiooni, funktsionaalsete lahenduste suunas liikuda. meil on konkreetsed väljakutsed, eriti kui me mõtleme, milline kriis on tabanud eurot. me peame olema äh, pragmaatilised, ärge mõistke mind valesti. see ei äh, tähenda seda, et meil peaks narratiiv puuduma. meil võib olla narratiiv selleks, et rääkida selleks, sellest, äh, kuidas, äh, kuidas ähm, diferentseeritult edasi tegutseda. kuid see, me ei peaks selle juurde ainult jääma. nüüd kolmas õppetund on see, et me ei ole jõudnud, me ei ole jõudnud kontsentreeritud Euroopani, meil on selliseid liikmesriike, mis on olnud nii-öelda avangardis ja esirinnas, mis eristab ennast teistest liikmesriikidest. kui te vaatate eh, lehekülje kakskümmend neli professor Vesseli ülevaadet, siis ta näitab seda, kui keeruline äh, Eh, selline ülesehitamine on, kuid eh, seda esirinnas olevaid riike ei ole konk-, ei ole, need ei ole konkreetsed riigid, vaid eh, neid, nad erinevad erinevates küsimustes. õppetund tulevikus on see, et me ei, ei soovi kahetasandilist Euroopat, kahekiiruselist Euroopat ehk siis Euroopa Liitu Euroopa Liidu sees. mida see konkreetselt tähendab? siin mõningaid punkte. esiteks me ei tohiks üles seada barjääre ennetavalt, teiseks me ei tohi äh, välja töötada mingisuguseid võtmeinstitutsioone euroala jaoks. meil ei ole vaja eraldi euroala parlamenti, sest see toob kaasa endaga killustatuse. kolmandaks, mingit ei diferentsio-, diferentseerimist euroala riikide ja mitte euroala riikide vahel ja nende esindatuse vahel Euroopa äh, kohtus või Euroopa Komisjonis. on tehtud vihjeid selle suunalisele võimalusele, kuid see ei oleks hea lahendus, sest see õõnestaks nende institutsioonide riikide ülest funktsiooni ning see kahjustaks mitte euroala riikide huvisid teatud val-, valdkondades ja samuti võiks see tekitada usaldamatust nii et kolm küsimust, mida peaks äh, lahendama, millest rääkisid ka eelkõnelejad, äh, on see siis, kuidas äh, demokraatlikumat legitiimsust suurendada diferentseeritumas Euroopas. ning no kaks suurt küsimust kõigepealt, kuidas ja kas kas, kuidas eristada Euroopa Parlamendi liikmeid ja mitte euroala parlamentide liikmed ja äh, ja kuidas seda teha Euroopa Parlamendis. Eh, kuidas legitiimsust oleks võimalik kombineerida, kuidas seda tekitada, väga raske on seda teha, kui ei tea, milliste millised oleks konkreetsed meetmed selleks, et tugevdada Majandus- ja Rahandusliitu, selleks, et tulla lähemale fiskaal- ja majandusliidule, eh, mis peaksid olema poliitilise liidu laudamatuks osaks, mida iganes poliitiline liit tähendab. meil oleks äh, vaja eh, kokkulepet selles osas, millised need konkreetsed meetmed välja hakkavad nägema ning alles siis on võimalik otsustada, mida see demokraatliku legitiimsuse jaoks tähendab. nii et eh, oleks vaja kas eh, teada, kas oleks euroeelarve olemas või ah, mis on see osa üldeelarvest, kas peaks olema Euroopa finantsminister, kas see see peaks olema mitte ainult stabiilsusmehhanism, vaid ka stabiilsusfond peaks olemas olema, olema meil äh, peaks olema teada selleks, et me äh, hakkame otsustama, kuidas euroala äh, saadikuid ja mitte euroala saadikuid kohelda. ja tõepoolest, see on ohtlik, see võib udusemaks muuta süsteemi, see võib muuta selle komplitseeritumaks, kuid tegelikult on see mureküsimus, vist härra Louis mainis seda juba eelnevalt. me peame selle murega arvestama. ning õppetund number neli kõige suuremad institutsionaalsed ja poliitilised väljakutsed ähm, ähm, on, seda peaks olema võimalik organiseerida euroala siseselt, Euroopa Liidu siseselt. me peame oma tegevuse aluseks võtma Euroopa aluslepingud, mis võimaldavad diferentseeritud tegevust see respekteerib institutsionaalset raamistikku ning see kontrollib, eh, kontrollib diferentseeritud tegevust, see eh, kontrollib ühtlasi ka aruandlusvõimalusi ja selle, sellepärast, et on olemas selged reeglid, mis eh, puudutab diferentseeritud integratsiooni omadusi ja väljakutseid. mineviku õppetunnid on ka need, et äh, aeg-ajalt me ei saa kasutada vahendeid Euroopa Liidu raamistikus, me peame mõtlema ka näiteks Schengeni peale, me äh, peame mõtlema olemasolevaid äh, lepinguid, me peaksime kasutama diferentseeritud võimalusi Euroopa raamistikus, kui see võimalik ei ole, siis tuleb olla väga ettevaatlik. see oleks viies õppetund. valitsustevaheline koostöö väljaspool Euroopa Liitu võib tähendada suuri riske, mis kõige, kõige suurem on killustatus ja lõhestus, lõhestatus, mis võib kaasa tuua eriti, mis võib tekkida just euroala riikide ja mitte euroala riikide vahel. kui äh, me vaatame näiteks arutelu Pangandusliidu kohta ja kui te näete, mis toimub Poolas, siis te näete, et seal on konkreetsed mured, mis ei puuduta otseselt Pangandusliitu. väljaspool neid riske on Euroopa Liidu integratsioon saanud kasu minevikus ja ka tulevikus. ja eh, seda äh, ning selleks on üks võimalus olnud eh, selle, mida mina nimetan valitsustevaheliseks eh, avangardiks. see puudutab Euroopa Liidu institutsioonide tugevdamist, teiseks eh, valitsustevaheline avangard peab olema avatud kõikidele liikmesriikidele, kes soovivad ühineda ning kolmandaks peab olema konkreetne eesmärk, eriti just võtmeliikmesriikide jaoks, kes on soovinud suuremat koostööd väljaspool lepinguraamistikku ja eh, kaasata Euroopa Liidu välist koostööd eh, Euroopa eh, Komisjoni tegevuseks ja nii edasi. kui te vaatate olemasolevaid lepinguid, kui te vaatate väljaspool Euroopa ühenduse meetodid. praegusel hetkel ei ole välja pakutud uute institutsioonide väljatöötamist, on olemas aga selged ja tihedad sidemed mitte euroala riikidega. ja samuti on Euroopa Liidu institutsioonide kaasamise küsimus ning Euroopa institutsioonide, Euroopa Liidu institutsioonide paremat ärakasutamist me näeme Euroopa Komisjoni rolli küsimust, Euroopa Kohtu äh, kaasamist näiteks äh, fiskaallepingusse. me äh, näeme, et institutsioonide kaasamine, võtmeinstitutsioonide kaasamine muutub selgemaks, see ei ole seni väga selge olnud kui me vaatame kahe tuhande kümnendat aastat, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvi, suve, siis üritati riigiüleseid institutsioone kõrvale lükata, eriti puudutab see komisjoni ja riigid nagu Saksamaa, minu kodumaa, näitasid, et nägid, et, et komisjon suudab edukalt avaldada survet liikmesriikidele, mis tähendab siis seda, et ei arvata enam, et ainult Berliin soovib äh, survet avaldada. me näeme, et äh, sellel on oluline roll Euroopa, äh, Euroopa poolaastal, see on oluline osa meie majandus-rahandusmenetlusest ning küsimus on ka siis selles, kas äh, tehakse tööd piisavalt, kas see on tõhus, see puudutab ka päästeprogrammide väljatöötamist ning troikas osalemist. ma ei ole loomulikult naiivne, ma näen, millised ohud on sellega seotud Eh, me näeme, et Euroopa Parlamendi roll on olnud võtmetähtsusega six-packi ja two-packi puhul, samuti võlgade eh, kollateraliseerimise puhul, kuid eh, me näeme ka liikumist majandus- ja rahandusliidu suunas liikumist, see on, mitu korda on see kõrvale jäetud, kuid ohud on endiselt olemas, teiseks on olnud avatus kõigi liikmesriikide kaasamise osas Europakti, Euro pluss paktis, kus äh, mitte kuus euroala riiki äh, ühinesid äh, stabiilsuse arengupaktiga. nii et kuigi aeg-ajalt me peame praegu võib öelda, et, et, et euroalasse mittekuuluvaid riike kuulda võetud, neid ei ole kõrvale lükatud, see on väga positiivne, see aitab ka kriisist üle saada, sest see näitab suuremat öö, usaldust öö, ja on ka hea, et mitte eurosalasse kuuluvad riigid on, on survet avaldanud. ning öö, mis puudutab euro Euroopasse mittekuuluvate riikidega sõlmitud lepingute kaasamist euro õigusruumi, siis ka see on toimunud üsnagi efektiivselt. me oleme suutnud erinevaid elemente integreerida Euroopa lepingutesse, kuigi hoolimata erinevatest ohtudest samuti peab olema ettevaatlik mineviku kogemuste ärakasutamisel ja e, võib-olla peaks ka veel lisaks valitsusväliseid, e, valitsusvahelisi lepinguid arvesse võtta, võtma, võib-olla peaks järgmises faasis alates detsembrist rohkem ära tegema äh, turvavõrgustiku loomiseks, äh, võttes arvesse, et euroala kriis on endiselt veel äh, väga tugev ja mineviku õppetunnid oleks siis valitsusvahelised lepingud tuleks kaasata Euroopa seadusesse, mida kauem me sellega viivitame, seda ohtlikum see on ja samuti on üks oluline küsimus, mida peaks mainima viimase kahe aasta jooksul, on Euroopa kriis tekitanud uue arutelud, mis on väga negatiivse mõjuga ja see võib kaasa tuua negatiivse integratsiooni. arutelu puudutab näiteks Suurbritanniat, Kreekat ja see on olnud negatiivsete tagajärgedega just Kreeka jaoks ning meil on kaks äh, võimalust äh, negatiivse integratsiooni kohta ehk siis äh, mõned liikmesriigid desintegreeruvad teatud poliitikavaldkondadest, eriti puudutab see euroküsimusi ning teiseks negatiivne diferentsioon, mis võib kaasa tuua Euroopa Liidust väljaastumise, selles osas puuduvad meil minevikust kogemused, kuid artikkel viiskümmend annab selle võimaluse, me teame, et kui see juhtuks, oleks vaja välja töötada uued äh, äh suhted äh, Euroopa Liidu ja Euroopa Liitu mittekuuluva uue riigi vahel. peaks olema näiteks, äh, näiteks äh, assotsieerimisleping ja assotsieerimis pluss leping või tuleks midagi tugevamat äh, luua, näiteks osaline kuuluvus, kus riik töötab kaasa mõningates valdkondades äh, kus äh, tal on õigus osaleda otsuse langetusprotsessides, äh, ma, äh, mis läheks siis kaugemale kui lihtsalt assotsieerimisleping. mina arvan, et Euroopa Liidust väljaastumisvõimalus on praegusel hetkel üsnagi madal ja ma vaataksin siin veel teisele negatiivse integratsiooni võimalusele see on äh, võimalik stsenaarium. me oleme kuulnud piiratud osalusest äh, äh, või assotsieerinud liikmetest ning see tähendab seda, et riik oleks assotsieerinud liige ilma, et Euroopa Liidust välja astuks, see on võimalus, mida me, millest me peaks rääkima ning juhul, kui see juhtuks, siis oleks meil uued võimalused Euroopa Liitu kuulumise kohta ja ehm, see arutelu ei ole uus, kuid ehm, see ahaneb, see avab uusi võimalusi nende riikide jaoks, tahaks kuuluda Euroopa Liitu, kuid ei ole ehm, selleks võimelised, eh, võib-olla ei soovigi täielikult eh, Euroopa Liitu kuuluda, nii et see on nüüd uus arutelu. ma rääkisin pisut kauem, kui mul aega oli, eh, aga ma vabandan, ma loodan, et minu arvamused tekitasid teie, teis öö, uusi ideid. Grazie, grazie professore, prendiamo nota di. suur tänu, härra professor. nüüd äh, kuulame ära, mida ütlevad teised, härra Bruno de Vitte, kes on Maastrichti ülikoolis dotsent ja töötab ka Firenzes Robert Schumanni sihtasutuses äh, ning ka ülikoolis ja teda huvitavad eriti rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus ja riiklik õigus ja nende omavahelised suhted. nii et härra De Vite, mul on väga hea meel, et te kohal olete ja palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, ka mina räägiksin inglise keeles. see teema, mille te mulle andsite, on vägagi spetsiifiline juriidiline küsimus, nimelt et kas see, et kui erinevad liikmesriigid kirjutavad alla rahvusvahelistele lepingutele, mis on väljaspool Euroopa Liidu õigusruumi nagu äh, ESM ja Fiskaalliidu leping, kas siis see toob endaga tagasi vastu, toob endaga kaasa vastuolusid Euroopa Liidu õigusega? ma loodan, et ma ei šokeeri siin nüüd kõiki osalejaid, kui ma oma järeldused teen, sellepärast et tegelikult õiguslikust ähm, perspektiivist mingeid suuri probleeme pole. kõigepealt me ei tohi ära unustada seda, et on terve rida liikmesriike, mitte küll kõik, on eeldanud, et alati on olnud äh, eraldi leping ja see on tegelikult nii, selline olukord on valitsenud juba Euroopa Liidu loomisest saati. nii et Euroopa ühendused, Euroopa Liit ei, ei ole omanud kunagi mingit sellist eksklusiivset koostöövormi. väga paljud lepingud ei ole üldse tähtsad ja ei puuduta Euroopa Liidu toimimist, kuid meil on ka erinevaid näiteid, nagu näiteks Schengeni leping või, või siis ka äh, Brummi leping, Brümmi leping, mis on tõesti mõjutanud ka Euroopa ühenduste toimimist ja on panustanud tegelikult ka mm, lõimumisse ja pole seda ohu alla seadnud meil on nüüd uued lepingud, mis kirjutati alla selle aasta alguses ja need on seotud tegelikult Euroopa Liidu tuumiktegevusega ning väga paljud inimesed on öelnud, et see või need lepingud võivad olla problemaatilised mitte ainult poliitiliselt, institutsioonilisest perspektiivist, vaid ka õiguslikust äh, vaatepunktist. on täiesti õige, et liikmesriigid ei ole vabad alati sõlmima lepinguid omavahel ja nii, nagu nad tahavad. Nad peavad kinni pidama Euroopa Liidu õigustikust, see on täiesti kindel. ja tõesti, fiskaallepingus on artikkel kaks ja seal on klausel, kus öeldakse, et Euroopa Liit on äh, ülene õigus äh, ja Euroopa Parlament on ka nõudnud, et see oleks fiskaallepingus sees. ESM-i lepingus äh, sarnast äh, klauslit sees ei ole, aga kehtib sama reegel. Pole mitte mingit kahtlust, et rahvusvahelised lepingud liikmesriikide vahel ei saa sisaldada klausleid, mis on vastuolus äh, nende kohustustega, mis riigid on endale võtnud Euroopa Liidu õigustikuga. on terve rida kriitilisi märkusi, kus on öeldud, et Euroopa Liidu õigustiku ja kahe eelnimetatud lepingu vahel on probleeme. ma ka tahan seda küsimust vaadata neljast vaatenurgast. ma ütlen teile, et ma siin esindan oma isiklikku arvamust, aga üsna varsti võtab ka Euroopa Kohus nendes küsimustes oma otsuse vastu, sellepärast et kohus menetleb praegu Iiri ülemkohtust tulnud äh, Pringli kaasust, äh, kus on tõstatatud samasugused küsimused ja loodetavasti me saame veel selle aasta lõpus äh, ka kohtult otsuse. mis on need neli erinevat vaatenurka? esiteks lepingud, mis on sõlmitud teatud liikmesriikide vahel, need ei tohi sekkuda Euroopa Liidu eksklusiivse pädevusega ja rahapoliitika on kohe kindlasti Euroopa Liidus eksklusiivne pädevus, see on Euroopa Liidu toimimise artiklis äh,, lepingu äh, artiklis kolm kirjas ja nüüd seesama Pringli kaasuses on välja tulnud, et ESM-i leping, mis puudutab siis Euroopa stabiilsusmehhanismi, tegeleb rahapoliitikaga ja seega ei olnud liikmesriikidel isegi mitte õigust sellele lepingule oma allkirja anda. aga kui te vaatate praegu Euroopa Majandusliidu lepingu pealkirja, siis seal räägitakse finantsabist liikmesriikidele ja see ei ole pandud mitte maja, rahanduspoliitika peatükki, vaid hoopis majanduspoliitika pädevusse. ja majanduspoliitika ei ole eksklusiivne Euroopa Liidu pädevus, vaid tegemist on jagatud pädevusega ja jagatud pädevuse puhul võib liikmesriikidel olla Euroopa Liidu poliitika kõrval oma poliitika ja nad võivad äh, oma poliitikat rakendada kas üksi või koos teistega, äh, sõlmides rahvusvahelisi lepinguid, nii nagu nad on seda ka teinud. seda esiteks. teiseks, teine kriitikanool, mida alati kohtame ESM-i lepinguga. Öeldakse, et see rikub äh, artiklit sada kakskümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust, nimelt et seal keelatakse rahasüstid. me teame, et artiklis sada kakskümmend viis on kirjas, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei peaks vastustama, vastutama teiste liikmesriikide finantskohustuste eest. ja üks põhjus, miks stabiilsusmehhanism loodi, oli just see, et Euroopa Liidu liikmesriigid vastutaksid üksteise võlgade eest. küll kaudselt äh, ja teatud äh, Äh, panuse äh, piires, aga sellegipoolest on selgelt ESM-iga sisse kirjutatud rahasüstide võimalus ja tegelikult ESM-i loomise mõte oligi selle rahasüsti äh, sisseviimine nüüd aga, kui sada kakskümmend, äh, artikkel sada kakskümmend kuus lõige kolm, mis viiakse sisse Euroopa Liidu toimimise lepingusse esimesel jaanuaril, kõrvaldab selle klausli sellepärast, et selle muudatusega on võimalik äh, luua ka ühiseid finantsvastutuse mehhanisme, vastupidiselt sellele rahasüsti keelamise klauslile, nii et tegemist on sama lepinguga, Äh, tegemist on äh, sama tasandi esmase õigusega, kus luuakse erand ja seega ka tegelikult äh, õiguslikuks aluseks. aga meil on siin probleeme ajaga, sest me teame, et ESM-i leping paar päeva tagasi rakendus. see oli enne kui äh, rakendus Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus. ja on täiesti tõsi, et äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus on tegelikult eeltingimuseks äh, ESM-i rakendamisele, seepärast me peaksime olema väga ettevaatlikud ja mina tõesti äh, soovitan, et ESM-i äh, juhtivnõukogu ja muud äh, organid peaksid olema väga ettevaatlikud enne, kui nad võtavad vastu mõne riigi abiprogrammi, nad ei tohiks seda teha enne esimest jaanuarit kaks tuhat kolmteist, muidu nad lähevad vastuollu Euroopa Liidu õigusega. kolmas juriidiline küsimus puudutab fiskaalkokkulepet. on öeldud, et need tingimused eelarve tasakaalu kohta liikmesriigis äh, on, duplitseerivad seda, mis Euroopa Liidu esmases ja teiseses õiguses on praegu kirjas eelarve puudujäägi kohta. me teame, et Euroopa Liidu toimimise leping paneb äh, maksimumiks äh, kolm protsenti SKT-st, aga fiskaalkokkulepe vähendab selle null koma viie või ühe protsendini vasta-, olenevalt riigist ja kui me nüüd kaalume seda, et numbrid on erinevad, siis nad ei ole ka võrreldavad. tegelikult õiguslikus mõistes siin ei ole mitte mingit õiguslikku konflikti. Euroopa Liidu toimimise leping jätab riikidele vabad käed panna oma kuldsed riigid vastavalt riigi põhi äh, seadusõigusele, nagu on seda teinud Hispaania ja Saksamaa ja nad võivad määrata madalama puudujäägi määra. nii et seega võivad ka Euroopa Liidu liikmesriigid sarnaseid määrasid paika panna üheskoos, mitte eraldi. et lepivad kokku ähm, selles osas, et äh, eelarve puudujäägi määr on madalam kui see, mis on kirjas Euroopa Liidu toimimise lepingus. ja viimane vastuoluline küsimus ja tegelikult ka kõige keerulisem arvatavasti, on Euroopa Liidu institutsioonide kaasamine fiskaalkokkuleppesse ja ESM-i lepingusse, mida tegelikult Janis ka juba eelnevalt mainis. nimelt Euroopa Liidu institutsioonide laenud, jah. võib-olla poliitilises vaatenurgas tundub see mõistlik, aga õiguslikus vaatenurgast on see Äh, problemaatiline, sellepärast et Euroopa Liidu institutsioonide pädevused panevad paika Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmkümmend ütleb, et Euroopa Liidu öö, äh, institutsioonid peaksid tegutsema nende pädevuste raames, mis on neile antud lepingu, äh, lepingutega. ehk siis Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise lepingu kohta, nii et sellega on praegu probleeme nüüd tuleb meil teha veel vahet ka Euroopa Kohtu ja teiste institutsioonide tegevuse vahel. Euroopa Kohtu puhul on kahjuks probleemiks see, vabandust, Euroopa Kohtu probleemi pole väga raske lahendada, sellepärast et juba Rooma lepingutest saati on meil klausel, kus liikmesriikidel on eh, igas vaidlusaluses küsimuses võimalik minna Euroopa kohtusse. ja seda on juhtunud nii, et SM-i kui ka fiskaalkokkuleppega, tegemist on eriliste kokkulepetega erinevate liikmesriikide vahel, kus nad on otsustanud lahendada teatud vaidlusküsimused ja on pöördunud Euroopa Kohtu poole, nii et ma arvan, et see on Euroopa Liidu õigusega kaetud kuid palju raskem on äh, mõista teiste institutsioonide kaasamise võimalust, eriti just Euroopa Komisjoni kaasamist, sest temal on väga tähtis roll, eriti just ESM-i lepingu puhul kus on mõeldud selle peale, et, äh, et komisjon hakkab finantsabiprogramme ESM-i lepingu raames läbi viima. kuidas sellest aru saada? minu argument on järgmine, et kui te vaatate seda artiklit kolmkümmend lepingus, mida ma ütlesin, siis seal on öeldud, et nad peavad tegutsema lepinguga antud pädevuste raames. nii et me võime siin teha vahelt pädevuste ja ülesannete vahel. ma arvan, et on tegelikult võimalik anda lisaülesandeid Euroopa Liidu institutsioonidele näiteks äh, rahvusvaheliste lepingute kaudu nii kaua, kui need ülesanded on juba praegu kehtivate pädevuste raames. nüüd komisjoni puhul näiteks finantsabi andmise mehhanismi rakendamine on juba tegelikult äh, Äh, pädevuste alla kuuluv ülesanne, me teame, et äh, finantsstabiilsuse mehhanism, mis kahe tuhande kümnendal aastal nõukogu määrusega vastu võeti, on Euroopa Liidu õiguse meede ja Euroopa Komisjonile on antud sellega sarnane roll. nii et Kreeka puhul tegelikult Euroopa Komisjon juba äh, on rakendanud finantsabisüsteemi. nii et nüüd andes veel ESM-i lepingu ja uue rahvusvahelise lepinguga sarnase ülesande komisjonile ei rikuta Euroopa Liidu õigust. nii et minu järeldus sellest väga kiirest analüüsist äh, ja küsimusest, mida Euroopa Kohus veel äh, otsustab, on see, et fiskaalkokkuleppe ESM-i lepingu sätetest mitte ükski otseselt ei riku Euroopa Liidu õigust, vähemalt mitte Euroopa Liidu õigust äh, pärast seda, kui on muudetud äh, artiklit sada kolmkümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingus, see juhtub siis esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist. ja nüüd kolm lõpetavat mõtet. esiteks, õiguslik analüüs, mida ma teile esitlesin, ei eelda seda, et liikmesriikide valikud rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel olid kõige parimad ma arvan, et siin tuleb teha vahet õigusliku analüüsi vahel, mis peab peegeldama äh, reaalsust äh, selles osas, kuidas liikmesriigid äh, rahvusvahelisi lepinguid äh, sõlmivad ja ka poliitilise reaalsuse vahel, et kas tõesti oli mõistlik äh, selliseid otsuseid vastu võtta, aga seda ma ei hakka siin pikemalt arutama teiseks, ESM-i leping ja fiskaalkokkulepe ei ole raiutud kivisse. tegemist on küsimustega, mida saab kohandada Euroopa Liidu õigusega, mitte selle praegusel kujul, vaid ka äh, selle Euroopa Liidu õigusega, kuidas ta tulevikus muutub nii et nii kiiresti, kui Euroopa Liidu institutsioonid võtavad vastu uusi, vabandust, kui Euroopa Liidu institutsioonid võtavad vastu uusi meetmeid, kus nad muudavad ESM-i või fiskaalkokkulepet, siis nad tegelikult äh, asendavad vanad klauslid, äh, sellepärast et need vanad klauslid ei pruugi enam olla Euroopa Liidu õigusega äh, Äh, kooskõlas. nii et need klauslid, mis ütlevad, et Euroopa Liidu õigus on esmane õigus, on paindlik klausel ja see ei ole tähtis mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus. ja Euroopa Parlament peaks sellest õppima seda, et praegu ei peaks võib-olla võitlema praegu kehtivate lepingute vastu, vaid otse vastupidi, tuleks võib-olla püüda muuta nende lepingute sisu ehk et nad uuesti siis mahutada Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku. ja selleks ei pea tegema mitte midagi muud, kui võtta vastu Euroopa Liidu õigusandlust. nii lihtne see ongi ja minu viimane järeldus, õiguslikud tingimused rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel tegelikult äh, Äh, muudavad ka tulevikuplaanid lepingute muut-, äh, sõlmimiseks palju äh, ambitsioonikamaks. ka kolleeg Perez seda juba hommikul mainis, nii et meil tuleb vaadata Äh, seda, kas siis siin liikmesriikide vahel sõlmitud lepingud on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. see on kõige tähtsam ja paindumatum õiguslik klausel ja otse loomulikult saab siin viimase sõna öelda Euroopa Kohus. aitäh! professor De Vitte eh, anche per le, il... suur tänu, professor De Vitte! ja suur tänu, et pidasite oma kõneajast kinni! ja nüüd professor Jean-Claude Pierre, kes on peadirektor, nõukogu peadirektor äh, ja palun, härra Piilis. Merci beaucoup, monsieur le président. D'abord, je voudrais dire combien je suis honoré. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin teile öelda, et mul on väga suur au olla siin Euroopa Parlamendis ja rääkida põhiasjade komisjoni liikmete ees. ma olen teie komisjoniga kohtunud ka oma varasema elu jooksul ja seda juba mitmeid aastaid. ennekõike tahaksime Euroopa Parlamendile tunnustust avaldada, avaldada tunnustust ka põhi seaduskomisjoni ja selle komisjoni esimehele äh, väga ajakohane äh, algatus oli see tänane üritus. katsun omalt poolt rääkida lühidalt minule antud teema oli, et milline oleks institutsiooniline võimalik lahend mitmeetapilise juhtimise äh, Äh, jaoks ilma muutmata äh, aluslepingulist Euroopa Liidu ülesehitust äh, struktuuri. ma lähtuksin kahest alusasjaolust. kõigepealt on üha suurem üksmeel selles osas, kuidas säästvalt praegust eurokriisi lahendada ükskõik millised võiksid olla päästepakettide vajadused, tulemüüride vajadused, Euroopa Keskpanga määrad, määratlemine, eeskirjade loomine, igal juhul on äh, jõutud järeldusele, et me peaksime looma tõelise majandus- ja rahaliidu. praegu toimib majandusbaas halvasti, me peame äh, paremaks seda muutma ja ja äh, ministrid juunikuus otsustasid siis tõelise majandus- ja rahaliidu suunas liikuda. ja teiseks, selleks, et jõuda siis selle majandus- ja rahaliidu loomise juurde euroalal, Äh, siis äh, praegu tundub äh, poliitiliselt võimatu Euroopa Liidu aluslepinguid muuta, sellepärast et kakskümmend seitse liikmesriiki ei suuda üksmeeleni jõuda, vähemalt mina isiklikult niiviisi arvan ma, aga euroala liikmesriigid, seitseteist euroala liikmesriiki võiksid koos püsida ilma aluslepinguid muutmata nii, et see oleks sellega ka kooskõlas kui see on õige, siis on meil võimalikud kaks lahendust. kõigepealt, kas need seitseteist euroala liikmesriiki lõimivad veelgi, lõimuvad veelgi enam, kasutades kõikide tugevdatud koostöövõimalusi ähm, olemasolevas aluslepingus äh, ja võib-olla võetakse vastu ka uusi lepinguid, äh, Roberto Gualteri mainis seda ka, teiseks äh, siis on teine võimalus võetakse vastu uus leping, mis ei muuda meie aluslepingut, kuid on täiendavaks lepinguks, mis on nõndanimetatud valitsusvaheline leping ja võimaldab lõimimisprotsessi kiirendada valitsusvaheline, see mõiste, seda kasutatakse sageli ühes tähenduses, sageli teises. mina, rääkides valitsusvahelisest lepingust, siis äh, mõistan ma sellega selle all ainult lepinguid, mis ei muuda aluslepingut. ma ei mõtle selle all, et kasutatakse otsustusprotsessides valitsustevahelisi meetodeid äh, või äh, et kasutatakse valitsusvaheliste meet-, meet-, valitsuste vahelisi menetlusi selleks, et kontrolliprotsessi liikmesriikide üle äh, ellu viia ja ma nüüd siis kirjeldaksin paari sõnaga need kahte võimalust. kõigepealt euroala liikmesriigid kasutavad äh, maksimaalselt koostöövõimalusi ja lähtuvalt ähm, tugevdatud koostöömenetlusest olemasolevas aluslepingus. ja nagu siis äh, äh siin on öeldud, äh, õiguslikuks aluseks tuleksid artiklid sada kolmkümmend kuus ja sada kolmkümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust kõik äh, seitse, kui see kõik seitseteist liikmesriiki selles osalevad äh, ja lähtuvalt äh, nende artiklite ähm, piirangutest on, on meil võimalik kasutada ka üldisemaid sätteid meie aluslepingus, mis puudutavad tugevat koostööd, kui kakskümmend üheksa liikmesriiki osalevad ja sellisel juhul võib tugevdavat koostööd rakendada mõningates valdkondades. sellel äh, valikul on oma plussid ja oma miinused. plusse on päris palju ja need plussid on üsna selged seda saab kasutada kohe, see on esimene pluss, mitte ühtegi uut lepingut ei tule sõlmida, läbirääkimisi ei ole vaja pidada, sellega kaasnevad alati oma raskused, kokkuleppele jõudmine on alati raske, ratifitseerimine seitsmeteistkümnes liikmesriigis võib olla keeruline. aga äh, siis selline äh, rakendamine kasutaks, seda saaks rakendada kohe äh, ja nõukogus äh, liikmesriikide valitsused esileks, eh, osaleksid, äh, lähtuksime artiklitest sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend kaheksa, menetlused oleksid kõik selged, Euroopa Parlament äh, teab oma ülesanded, tuleb austada osalevate riikide otsuseid ja nii edasi ja nii edasi, loomulikult kontrolliprotsessid on ka tavalised, komisjon ja Euroopa Kohus äh, täidavad oma kontrollifunktsioone aga sellel valikul on ka oma miinused, oma puudujäägid. sisuline tuleb lähtuda praegusest äh, esmase tasandi õigusest ja ei saa võtta uusi meetmeid selleks, et majandusliitu edasi viia. ja äh, meil on vaja uusi äh, eelarve osalises pädevuste jagamist selleks, et minna kaugemale ja pädevuste üleandmine peaks olema liikmesriikidelt Äh, Euroopa tasandile, aga seda leping meile ei võimalda. ja seetõttu ei ole see poliitiliselt äh, piisav äh, ei meie rahva jaoks ega ka finantsturgude jaoks, keda me peame veendma ja see ei aita meil saavutada ka meie juriidilisi eesmärke. ja teiselt poolt institutsioonilisel tasandil osalevatel liikmesriikidel võivad olla poliitilised raskused seoses sellega, et nad peavad leppima, et otsuseid Äh, langetatakse komisjonis, parlamendikomisjonis, äh, mis on loodud kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. ja, ja mis on äh, liikmesriikide kontrolli all. ja siis teine võimalus uus valitsusvaheline leping lisaks meie praegusele aluslepingule ja see võimaldaks suuremat äh, lõimimist. see võimaldaks osalevatel liikmesriikidel juriidiliselt luua tõeline, omavaheline tõeline majandus- ja rahaliit, tegemist oleks siis äh, täiendava lepinguga, see võtaks äh, loomulikult palju aega, selle läbirääkimised võtaksid aega, see tuleks vastu võtta, kõik seitseteist liikmesriiki peaksid selle ratifitseerima ja seda tuleks rakendada nii, et ratifitseerimise ajal äh, tuleb arvestada sellega, et mõningad liikmesriigid peavad äh, võib-olla äh, läbi viima rahvahääletuse enne ratifitseerimist ja liikmesriikide parlamendid peavad seda kinnitama, kõik see võtab oma aja, aga põhimõtteliselt, põhimõtteline otsus selles suunas minna, kui see otsus on piisavalt selge võiks olla piisav selleks, et veenda nii rahvast kui ka finantsturge, et meil on olemas jätkusuutlik ja võimalik ja teostatav lahendus. ja see on väga oluline. juriidiline teostatavus selle valiku puhul, nii nagu Bruno de Witt selgitas, täiendav leping oleks sobitatava Euroopa Liidu aluslepinguga, see on võimalik, sellega seoses mingisuguseid probleeme ei ole, aga peamiseks raskuseks oleks sellises poliitilises valdkonnas äh, loomulikult poliitiline ja see raskus on väga tõsine raskus. rahvas, Euroopa Parlament äh,, liikmesriikide parlamendid peavad äh, sellise keerulise poliitilise valdkonnaga äh, tegelema ja samuti on raskusi seoses institutsioonilise raamistikuga. ja sellest ma oma ettepanekust täpsemalt räägiksingi. oleks eelistatav, et äh, see täiendav leping äh, ei looks mitte mingisuguseid uusi organeid. Euroopa Liit on juba praegu piisavalt keeruline ja selle toimimist on kodanikel väga raske mõista Äh, aga Euroopa Kohus, Kontrollikoda, Euroopa Keskpank, ma arvan, et need äh, institutsioonid äh, võiksid osaleda ka täiendava lepingu elleviimises äh, ja see ei äh, peaks tähendama nende ülesehituse ja põhikirja muutmist. ka nõukogus ma ei näe tegelikult mingisugust probleemi. Äh, tegelikult, nagu te juba teate, Eurogrupp juba tuleb kokku, tulevad kokku ka riigipead, valitsusjuhid, tulevad kokku ka majandus- ja rahandusministrid sellel tasandil. kõige keerulisem küsimus oleks Euroopa Parlamendi Euro Euroopa Parlamenti komisjon. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis äh, praegu on äh, selles valdkonnas tegemist äh, liikmesriikide pädevusse kuuluvate küsimustega. juriidilistel põhjustel artikkel kümme kaks äh, Euroopa Liidu lepingus ja, ja, ja teisedki artiklid, aga ka poliitilised põhjused on põhjuseks, miks on väga raske demokraatlikku kontrolli rakendada ainult äh, Euroopa Parlamenti valitud äh, saadikuid kasutades ja osalevad liikmesriigid äh, äh, ei pruugi soovida saada Euroopa Parlamendi kontrolli Vestervelle, Vestervelle raporti puhul üheksa see siin on, tegemist on see Euroopa tulevikku käsitleva raportiga, mis septembris avaldati. see tuli välja. liikmesriikide parlamendid võiksid ka äh, peaksid ka ühe osa oma pädevustest, kõige tundlikuma, delikaatsema osa oma pädevustest edasi andma Euroopa tasandile. ja võib-olla nad hoopis soovivad ise Äh, lähtuvalt võimalustel, võimalustest kontrolli Euroopas tehtavate otsuste üle ja põhimõtteliselt poliitiliselt ebapiisav äh, legitiimsus Euroopa Parlamentide liikmetel, äh, kes ei otsusta eelarve küsimuste või kulude üle Äh, et on ja sellega seoses võib tõesti tekkida põhimõtteline puudujääk legitiimsuses Euroopa parla-, äh, liikmesriikide parlamentide liikmetega võrreldes. ja me oleme teinud väikese raamatu, olen siin selles, oleme selles ka kirjeldanud juba seda, et liikmesriikide, osalevate liikmesriikide parlamentide liikmed, äh, kes on valitud oma eelarvekomisjonidest, võiksid moodustada oma äh, Äh, eelarve äh, eraldi komisjoni äh, oma delegatsiooni, kellele me võiksime täiendavas liik-, lepingus anda kaasotsustamise õiguse, seda tuleks loomulikult täpsemalt määratleda. selline õigus võiks sellel delegatsioonil olla siis tähtsamate, tähtsate otsuste puhul, mis tuleb äh, langetada uutes, äh, uues valdkonnas, mis äh, oli varem liikmesriikide pädevuses. me rääkisime siin äh, Notre Europe raportist, mina osalesin selle koostamisel ja selle raporti ja see raport avaldati hiljuti ja me rääkisime siin seitsmeteistkümnest Euroopa Parlamendi Äh, liikmest ja võimalikust kolmekümne neljast äh, liikmesriikide parlamentide liikmest. koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Lissaboni lepingust ja artiklist üheksa äh, sellest koostööprotokollist, samuti ka fiskaalkokkuleppe puhul, mis avaldati märtsis kaks tuhat kaksteist, on seda välja toodud artiklis kaksteist. on selge, et kõik arutelud, läbirääkimised sel teemal äh, kujunevad kirglikuks, aga need on möödapääsmatud, nagu Olli Rehn hiljuti ütles, äh, sügavati minev lõimimine ei saa toimida ilma demokraatliku legitiimsuseta. ja kui seitsmeteistkümne liikmesriigi valitsused on valmis äh, selleks, äh, ei tea, võib-olla, võib-olla mõned on vastumeelsed äh, sellise äh, uue, sellise institutsiooni moodustamise osas ja hääletamine peaks toimuma lihthääletusega ja tegemist on delikaatsete küsimustega, aga see selleks on täiesti selge, et sellise Euroopa Komisjoni moodustava organi moodustamine on täiesti äh, välistatud meie inimressursiliste võimalustega, see on täiesti selgelt välistatud. nii et äh, me võiksime luua sellise väikese poliitilise kogu, pigem poliitilise kogu kui haldusliku kogu, äh, mida me saaksime kokku kutsuda euroala äh, liikmesriikide finantsministrid äh, näiteks ja kelle ülesandeks oleks kontrollida ka otsustusprotsessi ja, ja samuti ka Euroopa Kohust võiks rakendada ja äh, mingisugust uut bürokraatiat ei tohiks äh, loodud, äh, loodav kogu luua ähm, otsuste ettevalmistamine tuleks äh, allhankena teostada ja Euroopa Komisjon äh, Äh, teeks ka oma töö ära, äh, kui kakskümmend seitse liikmesriiki sellele, sellega on nõus. ja sellisel juhul võiks äh, rakendada Euroopa Liidu süsteemile lähist, lähedast süsteemi. ma lubasin teha lühidalt ja seetõttu ma ütleksin lõpetuseks, et uue seitsmeteistkümne liikmesriigi uus leping peaks äh, sisaldama meetmeid, mis aitaksid äh, kaitsta teiste liikme, Euroopa Liidu liikmesriikide huve, kes ei osale veel euroalas või ei osale veel euroalas äh, ja Euroopa Kohus peaks selle üle kontrolli teostama. samuti võiks olla aktiivse vaatleja staatus mitte osalevatel liikmesriikidel, kes soovib, liikmesriikidel, kes soovivad hiljem euroalaga liituda. ja samuti peaksid olema meetmed, mis aitaksid äh, säilitada äh, neid pädevusi, mis ähm, ja, ja euroala ei tohiks seejuures muutuda eraldi alaks, peaks siiski olema üks integreeritud osa Euroopa Liidust. suur tänu ma tean, et te peate varsti ära minema, nii et äh, kui te soovite, siis te võite kohe vastata minu kolleegide poolt esitatavatele küsimustele. kõigepealt härra Tarkovski ja siis härra Kvaldieri. ma lugesin äh, teie raamatut Kiirustega Euroopa kohta ja mulle tundub, tundus, nagu oleks see raamatu kirjutanud äh, äh, Justus Lipsus ja edastanud oleks selle Jean-Claude Piris. Te äh, olete, olite oma raamatus palju radikaalsem kui oma kõnes, ma ei tea, kas see on sellepärast, et aega on mööda läinud ja te võib-olla üritasite olla vähem otse sõnaline praegu, sest äh, see, mis te siin alguses ütlesite, oli see, et ei ole hea mõte luua uusi institutsioone, sest see võib äh, tuua, tekitada segadust. samas kui teie lähtekoht raamatus, mida ma siin eriti äh, ei aruta, sest meil ei ole aega, kuigi samas äh, probleemid on seotud laienemisega ja liigsete erimeelsustega Euroopa Liidus Te olite ka üsnagi karm oma hinnangutes Euroopa Parlamendi suhtes, kuigi täna me sel teemal rääkima ei peaks. ning äh, tulles nüüd tagasi selle juurde, mida Janis ütles Euroopa tuleviku kohta, siis äh, meil on selline lähenemine, <clears throat> et me peame tegema kõik äh, institutsioonides, milleks me võimelised oleme ja kui me kui me osalesime näiteks fiskaal, fiskaalpakti väljatöötamisel, me üritasime formuleerida seda pakti sellisel kujul, et seda saaks integreerida Euroopa õigussüsteemi. ehk siis mitte luua äh, instit-, uusi institutsioone äh,, uusi üksusi, mis oleks eraldiseisvad Euroopa õigussüsteemist meie eesmärk oli ära hoida uute institutsioonide loomise, kuigi, loomine, kuigi oli neid, kes seda tahtsid. üritasime seda teha pärast Euroopa Ülemkogu ja üritasime seda teha nii, et kogu süsteem integreeritus säiliks ning samuti jätsime sisse klausli, mis võimaldas fiskaalpaktil olla Euroopa äh, õigussüsteemi osa. ja kui me nüüd räägime tulev, tulevastest aruteludest, siis on selge, et just see on tee edasi, me peame arutama, eh, kuidas seda teha nii, et eh, me ei rikuks äh, aluslepinguid, see puudutab äh, ka läbirääkim-, äh, liidust väljaspoole ja Viskalbaksist väljaspoole jäävate äh, riikide läbirääkimisvõimalusi ja nii edasi, kuid kuidas tek-, küsimus mis puudutab paralleelsete institutsioonide loomist, me räägime sellest, kuidas kodanikud suhtuvad kogu probleemi, me räägime ka sellest, kuidas kodanikud meid näevad, siis äh, võib tekkida oht, et kodanikud äh, ei saa üldse aru, mida me teeme, kui me räägime Lissaboni leppest, äh, kui me hakkasime rääkima läbi Lissaboni leppe küsimustest, siis me üritasime näiteks pädevusprobleeme lahendada, institutsioonide probleeme lahendada, me lõime aga selle kõigega uusi probleeme. kuid äh, kuidas sellega kaasnevad konfliktid lahendada? kui nüüd vaadata äh, nüüd ajalugu, siis äh, siis see, kui hakata luua, looma uusi sekretäriad, uusi institutsioone väljaspool liitu, sellepärast et liikmesriigid ei ole olnud rahul sellega, mis juhtus kui me räägime rahvusparlamentide äh, liikmete kaasamist, äh, siis äh, seda on võimalik teha enne Maastrichti lepingut olid mitteametlikud protsessi osalised, oleme, kutsume parlamendi, rahvusparlamentide liikmed kohale, kui me rääkisime eelarvest, see juhtus Poola eesistumise ajal. nii et väga palju innovaatilisi võimalusi on seda teha kuid uute institutsioonide loomine, eriti Euroopa Komisjoni integreerituse vähendamine, uus, uue sekretäriaadi loomine, tooks minu meelest kaasa tohutu suuri probleeme nende institutsioonide vahel. nii et äh, see võiks selle muuta ebaselgemaks, mida me tegelikult teeme ja kodanikel oleks seda võimatu seletada. ja mitte ainult, äh, vaid kogu süsteemi funktsionaalsus toimimisvõime muutuks äh, kuratlikult raskeks. see muutuks lausa tegutsemisvõimetuks. Äh, äh, ma lugesin seda raamatut väga äh, suure huviga. üritagem siin seda asja nüüd mitte liialt dramaatiliseks muuta, aga kuidas on võimalik garanteerida, et see ei äh, too kaasa Euroopa Liidu täieliku killustamise, me üritame sellest hoiduda isegi praegu on meil tõhustatud koostööga raskusi. kui me peaksime uued institutsioonid hakkama välja töötama, siis muutuks see kõik veel raskemaks, nii et minu meelest küsimus puudutab konflikti, kui me teie radikaalsemad variandid vastu võtaks kahe süsteemi vahel kas te tõesti näete võimalust, kuidas need äh, institutsioonid vastaks omavahel koostööd panema? ja kolleeg Gualtierile sõna. suur tänu. ma tahaksin äh, tulla kommentaaridega selle juurde, äh, mida te, Sara, te viite. parlament ei ole probleem. probleem on selles, et me peaks arutama, kas meil on häid äh, lahendusi, võimalusi tulevikuks. ning siin suurim probleem, mida mina näo, näen, ei ole seotud õigusküsimustega. küsimus on selles, äh, kas on olemas efektiivseid lahendusi. ning siin oleks võib-olla just fiskaalpakti äh, küsimusele mis on lisandväärtus, kas see on siduv leping? see ei anna asjale lisandväärtust üldsegi juurde, aga fiskaalpakt. see on ainus õiguslik vastuolu. see on siduv. kuidas saab välja töötada sanktsioone, meil on artikkel A, mille kohta te ütlesite eh, kaks, seitse, kolm mis puudutab siis Euroopa Kohtu rolli. kuid äh, probleem ei ole artiklis kaheksakümmend üks, vaid kaheksakümmend kaks, eh, A üks, vaid A, A kahes. kui vastavalt seitse kolmele riik ei kuula Euroopa Kohtu kohtunikku, siis tuleb pöörduda artikli kuus, kaks kuus kolme juurde ja kohus äh, võtab kasutusele sanktsioonid, kas see on legaalne, kas see kuidagi kunagi juhtub, see on ju eba, illegaalne. nii et äh, see on ju fiskaalpakti alus sammas, kui sanktsioone ei saa rakendada, mis kasu sellest äh, paktist üldse on? mina ei arva, et fiskaalpakt on ohtlik, mina arvan, et see on lihtsalt kasutu. nii et äh, see on lihtsalt äh, alus, mis äh, äh, mis aitab, mis toimib, on see, kui Euroopa seadusi järgitakse, see on palju efekt-, need on palju efektiivsemad. tuleksin ka selle juurde, mida te ütlesite, et vastuolus argumendile, kui mis puudutab siis euroesma tähtsust. me võime äh, võtta veel lisakohustuse valitsusvaheliste lepingu osas, mis äh, on äh, lisandiks ühele protsendile, mis puudutab siis fiskaalpakti. aga see puudutab riike, mille võlakoorm on vähem kui kuuskümmend protsenti SKP-st, nii et kokkuvõttes äh, küsimus on ka selles, kui palju allapool seda kuutekümmet protsenti. praegusel hetkel asi pole selge, fiskaalpakt nõuab midagi, mida ei ole võimalik mõõta riigid, mis on märkimisväärselt allapoole seitse protsenti. nii et see on äh, lingvistiliselt ja õiguslikult üsnagi segane. kui ühest küljest öeldakse, et on võimalik võtta uusi siduvaid kohustusi, kui äh, äh, Euroopa seadus muutub viie koma, äh, muudetakse viie koma kahel kahe protsendile, siis äh, kui vaadata fiskaalpoliitikat, mis, äh, kui poliitikat, mis pakub välja uusi lahendusi, siis see on vastuoluline, kuid see pole väga tähtis, sest see pole sisulise iseloomuga ning teine punkt, mis puudutab Euroopa Parlamenti. nüüd äh, Ja uue mingisuguse kogukoja loomine, kuhu kuuluks kaks äh, parla-, rahvusparlamentide liiget mis võiks tekitada probleeme ka liikmesriikide parlamentides ja siis eh, samuti ka eh, seitseteist esindajat Euroopa Parlamendist, kolm Luksemburgist, kolm Saksamaalt, kolm Hollandist. ning see, sellel peaks olema siis pädevused, aga mida need pädevused tähendavad? kas nad hääletavad ning hääletus. ja siis seda, et kolm on äh, Maltalt, äh, äh, kolm Saksamaalt, kas see on siis legaalsem kui Euroopa Parlamendi hääletus kaks Tubaki kohta? ma saan aru, et see asümmeetriline hääletus Euroopa Parlamendis äh, artikli saja kuuekümne kolme all ei ole eriti äh, hea variant, kuid mis on parem, kui me lepingut ei muuda. mina leian, et väga raske on aru saada, kuidas see konverents, mis kutsutakse kokku just sellepärast, et me ei taha teist uut suurt parlamenti, kuidas see peaks tekitama rohkem proportsionaalsust, kuidas see, see peaks olema siis legitiimsem kui tõeline parlament. ja millised õiguslikud pädevused tal oleks, mis äh, konverents seda asja arutaks nii et äh, oleme igasuguste võimaluste peale mõelnud. isegi rahvusvahelised lepingud kaasavad kogu parlamendi. ma arvan, et eh, kõik need erinevad võimalused peaks leidma arvesse võtmist see kõik ei ole väga kasulik, kui me ei suuda kokku leppida, mida see äh, suurem in, äh, integratsioon ja päde, suuremad pädevused, mida see tähendab. Äh, mida me täpselt tahame, mida me otsime? ma tulen tagasi selle juurde, mida ma alguses ütlesin ja kas me oleme kindlad selles, et see segamudel et äh, ühendada rohkem riiklikud pädevused ja äh, riiklike ressursside suurem ärakasutamine Euroopa eesmärkide täitmiseks, kas see on korrektne tee edasi, võib-olla peaksime välja töötama lihtsa võimaluse ei ole e-, ülemusolevate pädevuste paremaks ärakasutamiseks, andma suuremad pädevused Euroopa Liidu tasandil omavahendite mehhanismiga, mida peaks, millel peaks kaasas käima ka tõhustatud koostöö. tõhustatud koostöö peaks käima tõepoolest käsikäes oma vahendite parema ärakasutamisega. miks see ei peaks asendama oma vahendeid, vaid see peaks olema lisand neile. mis äh, oleks lihtsam, kas äh, stabiilsus mehhanism, mis äh, aitaks õiglasemalt vahendeid Euroopa tasandil paremini ära kasutada. mina ei, tõepoolest arvan, et peaksime vastuolulisust vähendama. ja see, kuidas riigi rahasid kasutatakse ära Euroopa eesmärkide saavutamiseks. minu meelest ei piisa sellest, kui me räägime edasisest integratsioonist, me peaksime rääkima nüüd sellest, milline, millist integratsiooni oleks vaja ning lõpetuseks ma ei piirdu ainult õhustatud koostöö küsimusega, kui ma räägin äh, kolmepoolsest raamistikust. ma sooviksin küsida seda äh, artikli kolm viis kaks kohta, mis äh, oleks kombineeritud nii tõhustatud koostöö kui kolme kuu, kolm kuus ühega, minu meelest mitte miski olemasolevas lepingus ei äh, takista meil paindlikkusklauslit ära kasutada, see nõuab uusi, mis nõuab uusi uut, rohkem suuremat võimu institutsioonidele, mitte uusi pädevusi, nii et see tähendab, et, et ühehäälsus, see tähendab seitsmeteist, on seal seitsmeteist riigi või siis kahekümne riigi vahel. nii et seda peaks minu meelest arvesse võtma ja eh, tõhustatud koostöö kolmesaja kuuekümne ühe lihtsustatumat koos toimimist. ja see puudutab ka eh, jälgimist ja tõhustatud jälgimist ja muud sellist. sooviksin samuti teada, mida te õiguslikust eh, ja poliitilisusest, poliitilisest nähtavast äh, äh, mis te sellest arvate? minul on see probleem, et ma pean kontrollima, et kõneajast kinni peetaks ja ma pean ütlema, et me oleme oma ajakavast äh, väga maas, väga paljud kolleegid on sõna soovinud. ma ütlesin enne, et äh, härra Piris peab äh, varem lahkuma. kui te sellega nõus olete, siis ma annan talle nüüd sõna, et ta lühidalt vastaks ja õhtupoolikul peame äh, teise paneeli arutelu maha. suur tänu, parlamendiliikmed, härra Erma Brock ja teised. mul on kahjuks äh, kohustusi, ma pean äh, minema rongi peale külastama teist Euroopa Liidu liikmesriiki, nii et mul on ainult paar minutit aega. ma ei saa hilisemas arutelus osaleda, võib-olla peaks uue arutelu korraldama? ma vastan kiirelt. jah, tõesti, minu sei-, tänased seisukohad, mida ma täna siin väljendasin, ka oma artiklites ja konverentsidel on muutunud võrreldes sellega, mis äh, ma kirjutasin oma raamatus, mille ma kirjutasin kaks aastat tagasi, pärast seda on väga paljud erinevad sündmused toimunud ning mul on olnud ka väga erinevad kohtumised ja kontaktid, see tähendab seda, et minu arvamused on muutunud, nii et täna ma väljendasin oma praeguseid seisukohti. ning lühidalt see, millest ma räägin, on äh, samm föderaalsuse suunas, see on pädevuste märkimisväärne edasiandmine, mis puudutab väga olulisi äh, pädevusi, mis on liikmesriikide omad ja mis, äh, see puudutab majanduspoliitika väljatöötamist ja see on, tegu on ju tegelikult suveräänsuse äh, see alustalaks. kui näiteks ühel heal päeval äh, töötatakse välja näiteks võlgade agentuur, siis sel puhul suveräänsuse kadumine on proportsionaalne äh, selle võla suurusega, mis, mida, mida teil vaja on parasjagu. see sõltub sellest, kui suur osa on riigivõlal SKP-st. nii et äh, selleks, et äh, mingisuguseid olulisi majanduslikke samme astuda, on vaja võlaagentuuri äh, rohelist tuld. ja see muidugi kahtlemata äh, mõjutab põhi, liikmesriikide põhiseadust. kui neid reegleid ei täideta, siis on vaja euroalast lahkuda. ning loomulikult see loob uusi pädevusi euroalas ja loomulikult äh, see puudutab ka liikmesriikide parlamentide pädevusi. jäägem realistlikuks, sõbrad Euroopa Parlamendis kas te arvate, et äh, teie kolleegid liikmesriikides selle võimukatust äh, leebelt äh, taluvad, ilma et nad midagi Euroopa tasandil teha ära üritaks? samas otsuste langetamine sõltub neist. nii et nad peaks oma arvamuse esitama, nad nii et tegelikult see ongi kõige olulisem, kui me tahame olla realistid olla, siis meil on vaja liikmesriikide parlamentide heakskiitu ja mina isiklikult arvan, et äh, demokraatliku äh, legitiimsus, Euroopa Parlamendi demokraatlik legitiimsus ei ole neis vald-, kündkondades, selles valdkonnas piisav paljudel põhjustel, seda sellepärast, et teie ei hääleta maksuküsimusi Kreekas äh, või Prantsusmaal nii et ma arvan, et äh, juba neil kahel põhjusel oleks äh, võimalik, äh, oleks vajalik uusi lahendusi välja mõelda. see on üks võimalus, mille kallal edasi töötada. ning teine võimalus, mille osas edasi töötada see puudutab siis liikmesriikide parlamentide suuremat kaasamist näiteks eelarvekomisjoni ja võib-olla võimalusi on veelgi, kuid kõige olulisem on see, et liikmesriikide parlamentidel võiks olla võimalus sõna sekka öelda ja veel väga kiiresti, et ära hoida killust, Euroopa Liidu killustamist, Euroopa integratsiooni killustamist, see on väga tähtis Eh, punkt, millele ma oma raamatus piisavalt tähelepanu ei pööranud, siis siin on väga palju võimalik ära teha, näiteks eh, näiteks eh, siseturu küsimustes ja eelarveotsuste tegemisel lepingu mittetäitjad, neid eemaldada ja ning eh, seda eh, siis Euroopa Kohtu ja kõigi liikmesriikide osalusel. see oli minu poolt kõik ja vabandage mind väga, aga ma tõesti olen sunnitud nüüd lahkuma. Grazie professor Piris, certamente una discussione che dovrà. suur tänu, härra Perez. Piris, eh, tegemist on aruteluga, mida kohe kindlasti tuleb jätkata. Läheme nüüd oma aruteluga edasi professorid, kes äh, said enne sõna sissejuhatuseks, võivad nüüd vastata eelnevatele küsimustele. kes soovib sõna saada? härra Tahv kõigepealt. suur tänu, ka mina tahaksin liituda nende akadeemikute ja ametnikega, kes ähm, mõlgutavad mõtteid selle väga tähtsa isegi ajaloolise dilemma üle, mille sees me praegusel hetkel seisame. ma arvan, et meil on kolm ülisuurt probleemi. esiteks äh, juhtimine ei ole mitte mingit mõtet äh, rääkida akadeemiliselt või ka eufemistlikult äh, mitmetasandiliselt äh, juhtimisest, mitmekiiruselisest Euroopast. kui meie probleemide tuumikuks on hoopis see, et meil ei ole usaldusväärset, küpset, tugevat äh, demokraatlikku valitsemist. eriti just äh, poliitikas. meil on terve rida erinevaid äh, asutusi, ametivõime, institutsioone mis üritavad üksteisega hakkama saada, kuid tihti on nad omavahel vastuolus, sest igal pool on huvid mängus. on komisjon, on nõukogu, on euroala kohtumised, eurorühm, euroala töörühm majandus- ja rahandusministrite nõukogu ja siis ka stabiilsusmehhanismi nõukogu. minu arvamus, mida ma avaldasin oma lühikeses ja minu arvates vägagi hästi loetavas raamatus, on järgmine ja mul oleks väga hea meel, kui teie ütleksite mulle, kui meie akadeemikud ütleks, mis nemad sellest arvavad. mina nimelt leian, et me peaksime kõik need erinevad äh, huvigrupid äh, tooma ühise katuse alla teiseks probleemiks on see, et meil on puudu solidaarsusest vanasti võisime me olla kindlad, et ühtekuuluvus on olemas, et hoitakse kokku, aga nüüd see nii ei ole. lepingu artikkel kaks, kus räägitakse Euroopa Liidu väärtustest ja hinnangutest. ma sooviks, et kõik liikmesriigid peaksid sellest kinni kuid ähm, ei ole päris kindel, et äh, seda tehakse, samamoodi nagu ka artikkel kolme puhul, kus räägitakse Euroopa Liidu eesmärkidest. ja ma arvan, et see fiskaalkokkuleppe tõeline väärtus on ajaloolises mõttes see, et tegemist oli olukorraga, kus Briti partnerid ütlesid, et enam lihtsalt ei ole näha tahet äh, leppida nende äh, eidega, nende vastuoludega, mida äh, Ühendkuningriik on ikka ja jälle välja toonud ja, ja nüüd üha rohkem eriti kuna nad on vastuolus nende eesmärkidega, mis on lepingus paika pandud. ja kolmas suur probleem on lihtsalt see, et me ei, ei aruta seda küsimust, see siin on küll väga tore, aga vaadake, kui palju minu kolleege on siin kohal riiklikud parlamendid ei tundu olevat ka võimelised või nad lihtsalt ei taha riiklike parteidega lõimimisprotsessi käima lükata ja seda demokraatlikult ja tõhusalt ning me teame seda ja me teame, et seal on äh, selged praktilised põhjulised nagu Saksamaa parlamendi valimised septembris kaks tuhat kolmteist, Euroopa Parlamendi valimised kaks tuhat neliteist juunis ja ja räägitakse ka sellest vajadusest, et meil kaks tuhat neliteist tuleb paika panna vare, parem komisjoni kolleegium. me lihtsalt ei tegele nende põhiseaduslike küsimustega põhjalikult mitte enne kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadet. ja nüüd selles vaheetapis, kus me oleme praegu ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahel, tuleb meil teha tõesti väga palju ära. meil tuleb konsolideerida äh, fiskaalliitu. ja mul oli väga hea meel kuulda kolleegidelt äh, seda, Äh, kuidas nemad näevad seda üleminekuprobleemi, mis meil praegu on äh, äh, praeguses etapis, praeguse aja vahel kuni aastani kaks tuhat viisteist. ma lõpetaksin nüüd, aga härra esimees, võib-olla palun sõna hiljem tänase päeva jooksul veel, selleks, et nende küsimuste juurde tagasi tulla. suur tänu, härra Tahv ja nüüd Jo Lainen, palun jah, ma nüüd erandlikult äh, ei räägi inglise keelt, vaid mõnda muud keelt äh.. suur tänu kõikide nende ettekannete eest, mis kõik omamoodi olid suurepärased ja seepärast on neid väga raske äh, analüüsida. Jean-Luc Tui ütles, et meil on selline anarhistlik olukord, meil on erinevad meetmed, erinevad menetlused ja tõesti, see kriis vastupidiselt erinevatele kriisidele on tegelikult potentsiaalne püssirohutünn, kui me räägime Euroopa Liidu ühtekuuluvusest, ühtekuuluvustundest ja kokkuhoidmisest. me ei tea, kas kriis on lõppenud, me ei tea, kas on veel oodata mingeid suuri üllatusi, aga on näha selgeid tugevaid konflikte. Andrew Duff siin jagab oma raamatut pealkirjaga Governing Europe, Euroopa juhtimine ehk äh, eks me näeme, kas Ühendkuningriik soovib meiega koos jätkata ja lepib, et me tahame edasi minna või äh, kapseldub pigem ja mul on veel küsimus, nimelt Janis Emmanuelidis ütles, et on uu-, tulemas uued liikmelisuse vormid. see Euroopa Liidu aluspõhimõte oli ju see, et tegemist on solidaarse, solidaarse liiduga ja me tõesti peaksime nüüd äh, hoolitsema selle eest, et teatud äh, liikmesriigid ei hakkaks tordi pealt äh, kirsse ära korjama et ütlevad, et seal, kus mulle meeldib, seal ma osalen ja seal, kus mulle ei meeldi, seal ma ei osale me ei taha ju sellist äh, eksklusiivsete liikmete Euroopat. meil on teatud liikmesriike, mis soovivad, et äh, nende riigis paistaks alati päike ja siis on mõned kandidaatriigid, nagu näiteks Ukraina, kes võib-olla saab assotsieerimislepingu mingi sellise äh, kõrgema vormi, aga teda ei võeta liikmeks. me peaksime mõtlema selle peale, kas selline lähenemine ei too endaga kaasa nõndanimetatud konkurentsimoonutusi, et ühte, ühtedel on ilus ühisturg ja päike paistab ja teised peavad lihtsalt mingite solidaarsusmehhanismidega hakkama saama. olukord on kriitiline, eriti kui me vaatame, kui palju miljardeid on euroala riigid äh, kokku kraapinud ja teised äh, Äh, lihtsalt äh, nõjatuvad vastu seina, käed ristis äh, rinnal ja vaatavad, kuidas meie pingutame. Ähm, Jean-Claude Peliss on nüüd küll ära läinud, aga ta ütles, et Prantsusmaal on teatud mingi selline ühine väike tuumikgrupp olemas, me teame, et Prantsusmaa on alati soovinud selliseid segainstitutsioone, ma arvan, et me ei pea sellest väga palju, sellepärast et tegemist ei ole mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt täiesti võimatu missiooniga võin teile veel kord öelda, et Saksamaa kõrgem põhiseaduskohas näiteks selles küsimuses nõudis, et kogu see, et kogu Saksamaa parlament peab otsustama, mitte mingi eraldiseisev organ või väike komisjon. nii et kui nüüd saadetaks mingi kolmeinimeseline segakomisjon, siis ei saaks sealt mitte midagi otsustada, sellepärast et meil on kohus võtnud vastu otsuse, et äh, selle otsuse peab vastu võtma parlamendi täiskogu ja Janis Emmanuelidis ütles ju ka, et väga palju sõltub sellest, kuidas fiskaalliit toimima hakkab et kas meil on äh, ikka veel riiklikud küsimused, mida tuleb koordineerida või meil tõesti pädevused viiakse üle ka eelarveõiguses Euroopa Liidu tasandile. ja siis on täiesti selge, kes hakkab demokraatlikku kontrolli läbi viima. selleks on Euroopa Parlament. ja me praegu siin oleme kuulamisel, me ei pea veel läbirääkimisi, kus tuleb ka otsuseid vastu võtta. vastavalt sellele, kuidas pädevuste üleviimine välja näeb, on võimalik tegelikult tõesti kontrolli järelevalve pädevuse andmine Euroopa Parlamendile et Euroopa Parlamendi saadikud erinevatest riikidest siis lihtsalt istuvad ühise laua taha need, kes tulevad riikidest, mis on otsustanud ähm, koostööd teha ja siis ma kujutan ette, et Strasbourgis esmaspäevast kolmapäevani peaksid äh, läbirääkimisi ja võtaksid otsuseid vastu kakskümmend seitse liikmesriiki ja võib-olla neljapäeval siis seitseteist liikmesriiki, kes on euroalal ma arvan, et meil on vaja mingit lahendust, sest muidu äh, terendab silmapiiril see oht, millest on väga palju räägitud, nimelt et Euroopa Parlamenti üritatakse kokku panna riiklike parlamentide saadikutest või hakatakse mingit sellist segavormi looma. minu arvates see ei ole väga hea lähenemine. suur tänu ja kolleeg Prons. Thank you uh.... suur tänu professor Lewis oma ettekande alguses, loodetavasti ma ei tsiteerinud valesti, et äh, muljetavaldavat edusamme on tehtud pärast kiir, äh, pärast kriisi, selliseid edusamme, mis oleksid olnud mõeldamatud enne kriisi, tõenäoliselt viitasite siis Fiskaalliidu ja eelarve äh, Liidu suunas tehtavaid samme. ja mulle tundub, et see avaldus ja mitmed teisedki avaldused, mida on erinevad inimesed esitanud, üritavad vihjata, et kriis ei olnud mitte niivõrd probleem kui võimalus ettekääne vabanduse lõimimisprotsessi edendamiseks paistab, et lõimijad on huvitatud lausa meie majandusprobleemidest. paistab, et nad Äh, et seda kasutatakse ära selleks, et motiveerida liikumist suurema lõimimise suunas. kui me nüüd uurime euroala, siis on üsna tõenäoline, et sellised välisväärtused algusest peale ja ka tulevikus sobiksid erinevatele majandusruumidele korraga. paistab aga, et ükskõik, milline viletsus siin meil ka ei valitseks, igal juhul on see kaasa aidanud Euroopa lõimimisele professor De Witt. ja jällegi, ma loodan, et tsitaadi õigesti kirja panin. Te ütlesite, et Euroopa stabiilsusmehhanismi, mehhanismi ti-, tingis Euroopa toimimise lepingu muutus, kuid tegelikult see äh, eelnes sellele muutusele, mitte ei järgnenud sellele. kas leping, kui muutus, siis toimis äh, tagasiulatuvalt ja kui mitte, siis võib-olla Euroopa stabiilsusmehhanism polegi juriidiliselt äh, korrektne. Läheme nüüd edasi. rahvalitsuste vahelised äh, kokkulepped, äh, see on eufemism privaatsetele, mitteametlikele kokkulepetele, on selge, et Euroopa öö, kohus öö, saab öö, neid lepinguid kinnitada või kuid nii palju, kui ma saan aru, siis ainult liikmesriigid, mitte komisjon saab sellised valitsusvahelised lepingud Euroopa Kohtu ette tuua. professor Perri, kes lahkus, ütles, et komisjonil on mängida oma roll mina aga leian, et see on tegelikult üsnagi kaheldava väärtusega avaldus, kui kokkulepete ähm, ka tekkinud probleeme ei saa Euroopa Komisjon Euroopa Kohtule suunata, mis pädevus neil siis on. ja võib-olla siis äh, uus väike loodav kogu jällegi saaks seda tehagi äh,, eeldatavasti ilma äh, lepingu muutuseta, mis on üsnagi äh, ebatõenäoline. suur tänu suur tänu, härra Prons ja enne kui ma annan sõna meie ekspertidele, paluksin härra Brokil paar sõna öelda. suur tänu, härra esimees. ma pole kunagi varem kuulnud, et Briti kolleeg ütleks, et äh, House of Commons on vastu võtnud illegaalse otsuse, ta nimelt ratifitseeris ESM-i ja me tõesti peaksime nüüd tõesti uurima, kas äh, Äh, House of Commons tõesti ka mingi illegaalse otsuse vastu võetis. aga nüüd lähme tõsiseks uuesti. ma olen täiesti nõus kolleeg Joolaineniga. ka nendes läbirääkimistes äh, Van Rompuy dokumendi üle äh, ja need läbirääkimised algavad täna kell viisteist null null, selles dokumendis on ka kirjas, et mis parlamendil on, et Euroopa Liitu ei tohi lõhestada. Euroopa Liit äh, on üks liit, seda tuleb ühenduse meetodiga juhtida, jah, on küll kaks riiki, millel on erandid, aga tegelikult äh, ühenduse poliitikate osas on tegemist ühe liiduga. Euroopa Parlament, äh, Euroopa Liidul on Euroopa Parlament ja Euroopa Parlament on ka Europarlament. see on meie lähtekoht. meie leiame, et ilma lepingu muutmiseta, ükskõik milliseid meetmeid ka praegu vastu ei võetaks. institutsioonid annavad parlamendile pädevused vastavalt sellele, kuidas need on Lissaboni lepingus kirjas. kõik meetmed ei saa endaga kaasa tuua pädevuste muutmist. peale selle kuna euro on tõesti ühisraha, siis peavad ka institutsioonid olema sellesse kaasatud ja ma arvan, et äh, sellest lähtuvalt tuleb meil ka selgeks teha, et ei saa olla mitte mingeid segalahendusi. Need ei ole praegu kehtivas õiguses ette nähtud ja segalahendused võivad endaga kaasa tuua ka legitiimsuse probleeme. iga parlament äh, on valitud erinevatel kriteeriumitel, sest valimisõigus on erinev, nii et ei saa neid asju ühte patta panna, see toob endaga proble kaasa probleemid ja peale selle oleks see poliitiliselt ka üliohtlik. ka see olukord, et äh, et äh, ühisvõlakirjade puhul kakskümmend viis, kakskümmend kuus riiki on kohe-kohe sellega nõus, peame me arvestama ka sellega, et poliitiliselt oleks väga uusi institutsioone luua. mina Saksa poliitikuna ei saa olla näiteks nõus sellega, et me Poola piirile uue müüri ehitame, Poola, mis soovib euroraha üle võtta kohe, kui liikmesriigid, vabandust, kui liitumistingimused täidetud. ja nüüd hakata siia veel kaasama mingeid uusi institutsioone, minu arvates on see väga-väga äh, ettevaatamatu lähenemine. ja sellepärast nüüd see asi, mis juhtus, et üks riik lepingu muutmisele veto peale pani on küll halb, aga samal ajal fiskaalkokkulepe on väga õige poliitiline meede, aga fiskaalkokkuleppe puhul on lepingu tekstis ka kirjas, et see valitsustevaheline organ peaks endaga kaasa tooma lepingu muutmise. ja selle taga on ka kahekümne viie liikmesriigi poliitiline tahe muuta see valdkond ühiseks valdkonnaks Nad on lepinguga võtnud endale kohustuse viie aasta jooksul seda teha ja ma arvan, et tegemist on väga hea lähtekohaga selle protsessi käimelükkamiseks. me peaksime arvestama ka sellega, et kui Euroopa Parlamendil on äh, otsustusõigus seadusandluse kaudu, siis on vajalik ka see, et äh, komisjoni lõhestatakse, et komisjon teatud küsimusi arvestab seitsmeteistkümne, arutab seitsmeteistkümne volikuga ja teiste puhul võivad ka kõik ülejäänud liituda. ja nii me saame tõesti erineva klassi liikmeid Euroopa Liitu luua. aga arvesta, arve-, ma võin teile öelda, et meil on ka erineva, ma, vabandust, ma ei saa ka teile öelda, et meil oleks siin erineva klassiga parlamendisaadikud, isegi mitte brittide hulgas nii et sellepärast tuleb öelda, et iga parlament otsustab ise oma pädevuste üle ja me peame vastavalt artiklile üheksa protokollis üks lepingu kohta, mis tuleb ka fiskaalkokkuleppe artiklis kolmteist välja. selle raames peaksime me leidma läbirääkimiste võimalusi selleks, et kaasata ka riiklike parlamentide, Euroopa Parlamendi vastutavad komisjonid ja sellepärast ongi vaja hakata siin läbirääkimisi pidama. kas Euroopa Parlamendi töömeetodides äh, kogu selle protsessi lõpuks mingeid muudatusi ette tuleb, äh, mis võib-olla on Euroopa Parlamendi enda reguleerida, seda ma ei oska praegu hinnata. aga ma võin teile lihtsalt äh, veel kord vihjata siin, et äkki peaksime selle peale mõtlema. aga see tuleb väga selgelt välja kontrolli valdkonnas. näiteks see, et meil tuleb öelda, et kui äh, pangandusjärelevalve läheb Euroopa Keskpanga kätte, siis on täiesti selge, et pangandusjärelevalve ei äh, ole enam sõltumatu, nii nagu see Euroopa Keskpanga muu töö puhul on, vaid et pangandusjärelevalve puhul peab olema ka aruandluskohustus. peale selle tuleb äh, mõelda selle peale, kuidas kaasata Euroopa Kohus äh, kontrollikoda. nii et nii nagu see ka teiste institutsioonide puhul on, et sõltumatuse kaitse, isegi kui see on Euroopa Keskpanga puhul ette nähtud, ei pruugi alati püsima jääda ja et selliste küsimuste puhul peaks meil olema võib-olla vastav komisjon, mis ähm, pangandusjärelevalve lepingule alla kirjutanud liikmesriikidega neid kuulamisi korraldab. ja see võib-olla läheks ka Euroopa Parlamendi isereguleerimise, iseotsustusõiguse alla, mitte liikmesriikide pädevusse, ma arvan, et see oleks võib-olla üks lähenemine. selle peale võiks siis järele mõelda jah, siin on võib-olla mingi seitsmeteist äh, riigi kaasamise võimalus ka, aga mulle tundub, et see ei ole lepinguga päris kooskõlas. peale selle tuleb mõelda kõikide nende probleemide peale, mida see endaga kaasa toob, selle üle tuleb veel arutada. ja ma palun, et ka eksperdid arva, avaldaksid oma arvamust, sest üha rohkem tuleb meil mõelda tasakaalu nihete peale ja nende kõrvaldamise peale, mitte aga äh, ühisvõlakirjade kaudu, vaid et me lihtsalt Euroopa Liidu eelarves loo-, looksime uue rubriigi, näiteks finantstehingu maksu kaudu võiksime me või saada oma vahendeid selle rubriigi loomiseks ja et me kasutaksime neid vahendeid äh, struktuuri ja korrapoliitiliste reformide läbiviimiseks nendes liikmesriikides, kus see vajalik kui seda kõike ei ole võimalik läbi viia kahekümne seitsmes liikmesriigis, siis tuleks üldse küsida, mis saab eelarveotsustest. jah, ja olen nõus vastama, et ma ei oska sellele küsimusele praegu vastata. nii et selle üle tuleb järele mõelda ja ma tõesti tahaksin meie ekspertidelt kuulda, milliseid juriidilisi konstruktsioone oleks meil võimalik leida selleks, et seda küsimust siis tõesti ka liidu tasandil lahendada ja et ma ei läheks siin uuesti mingile valitsustevahelisele tasandile ja looksin veel eraldi mingit pseudoeelarvet. suur tänu, ma teen nüüd ettepaneku, et äh, me muudaksime natukene oma ajakava selleks, et äh, need, kes sõna tahtsid saada täna hommikul, ka sõna saaksid. ma ei saa nüüd äh, rohkem välja pakkuda kui viis minutit selleks, et ka äh, mõlemad äh, täna hommikuks kohale kutsutud eksperdid sõna saaksid. aga täna hommiku, vabandust, täna pärastlõunal kuulaksime ära kõigepealt äh, kolm ettenähtud eksperti ja siis peaksime arutelu kõigi viie öö, ettekande üle. nii et Äh, selles järjekorras, nagu te juba sõna võtsite, eksperdid, annaksin teile nüüd uuesti sõna. palun vastake sellele, mida te siin täna siiamaani kuulasite, kuulsite, palun. Äh, härra Jean-Victor Louis, palun. Euh, lugupeetud esimees ma ei tea, kas tegelikult on vaja mingisuguseid vastuseid sinna äh, minu poolt sõnavõttudele. täna hommikul ähm, olin ma siin selleks, et esitada küsimusi ja nüüd ma kuulen vastuseid tegelikult äh, nendele küsimustele. ja mis puudutab äh, minu mõtteid selle üle, et me oleme teinud suuri edusammu majandusjuhtimise vallas viimase aasta jooksul, kui mis ennem oleksid olnud mõeldamatud, siis tõesti, tegemist oli lihtsalt asjaolu nentimisega, see ei tähendaks seda, et me kriisist oleksime kasu saada, saanud, kuid kriis võis olla siin vallandavaks näiteks Euroopa majandusjuhtimise poolaasta ettepaneku, kui oleks teinud äh, komisjon kahe tuhande kuue, teisel aastal, siis kahe tuhande neljandal aastal tuli see tagasi võtta. ja nüüd siis me liigume selle äh, vormi suunas, mida tuleb loomulikult parandada ju õiguskindluse seisukohast, aga minu arvates äh, demokraatliku protsessi huvides ja nii edasi. aga mis puudutab üldisemat vajadust, võta arvesse kahekümne seitsme lõimimise vajadust ja asjaolu, et euroala peab austama äh, Euroopa Liidu terviklikkust siis äh, nii nagu härra Brock ütles, Euroopa Liit on ühine projekt. ja need, kes nüüd soovivad rahaliidu integree-, integratsiooni, kes tahavad majanduslikku lõimimist, on need inimesed, kes on erakorralisi mehhanisme äh, sisse viimas äh, artikkel sada kolmkümmend kuus ütleb, et tuleks võtta erakonnalisi, erakorralisi meetmeid, aga tegelikult Majandus- ja Rahaliit ei ole midagi äh, erakorralist. erakorraline on see, et me seal ei ole praegu. ja ja isegi need riigid, kellel on erandid, Maastrichti ajal ei mõelnud kunagi et nad jätsid ennast kuna lõplikult Majandus- ja Rahaliidust välja. Neile öeldi, et te võite liituda, kui te otsustate seda, aga me eeldasime, et nad tegelikult liituvad. ja nad tegid tegelikult koostööd, aitasid Maastrichti lepingut ette valmistada, aitasid üles ehitada rahandusinstitutsioone, keskpanka ja nii edasi nii et loomulikult äh, tuleb austada äh, Euroopa Liidu põhimõtteid, äh, ühtset turgu, siseturgu, kuid liikumine Majandus- ja Rahaliidu suunas on lihtsalt Maastrichti lepinguga otsustatu jätk. suur tänu ja nüüd saab sõna härra professor Emmanuel, Emmanuildis. suur tänu ma ei hakka siin ette kujutama, et ma oskan vastata kõigile tõstatatud küsimustele äh, ja, ja, ja Raie Lainen, teie vastasite. ja uute äh, liikmelisuse äh, puu-, ütlesite te, et tuleb täpselt teha vahet nende liikmesriikide vahel, mis on Euroopa Liiduga liituna ja teised, mis on mingite teistsuguste lepingute kaudu Euroopa Liiduga seotud, nagu näiteks assotsieerimislepingud. see ei ole mingi uus arutelu, me oleme seda arutelu juba väga pikalt pidanud aga nüüd see küsimus, et kuidas käituda nende liikmesriikidega, mis Euroopa Liidus juba on, ja siin on arutelude keskmes Ühendkuningriik, et mis temaga pihta hakata, teil on õigus, me tõesti peaksime tordilt kirsside noppimise vastu võitlema, kuid teiselt poolt peaksime me olema ka realistlikud ja küsima endalt, et mis teha siis, kui asjad peaksid minema nii kaugele, et tõesti peamegi endalt küsima, et mis saab riigist, mis ei ole valmis äh, teatud äh, äh, asju läbi viima, sisse viima, samal ajal on meil aga tema nõusolekut, et ülejäänud liikmesriikides mingit menetlust käima lükata ma küsin seda sellepärast, et teada saada, millest me siin üldse räägime. me räägime siin suuremast majanduslikust ja eelarvealasest lõimimisest, aga me ei tea täpselt, mida see tähendab. aga me ei saagi teada, mida see tähendab, sellepärast et me ei tea veel, millist survet hakkab kriis järgneval kahel-kolmel-neljal aastal avaldama ja me teame viimastest aastatest, et äh, kriisisurve äh, sundis teatud liikmesriike eelnevatel aastatel juba teatud asju kas tegema või mitte tegema. ükskõik, milline see olukord ka poleks, mingil hetkel aga tekib olukord äh, ja võib-olla see olukord on juba käes, et kuidas käituda riigiga, mis problemaatilist olukorda ei lase lahendada nii et sellepärast võib-olla peakski rääkima piiratud äh, liikmelisusest, mingit äh, miinusliikmelisusest, assotsieeritud liikmelisusest. ja võib-olla me jõuame järeldusele, et äh, meil ei olegi mitte mingit alternatiivi või me ütleme, et me võiksime seda kasutada ka piiratud kujul. kuid selliseid arutelusid tuleb pidada selleks, et teada saada, mida me täpselt tahame nüüd üksikasjad, mida peaksime teadma ja institutsioonide pädevused ja riiklikud parlamendid. me peaksime selles selle mitmetasandilisuse puhul mõtlema ka riiklikele parlamentidele ja sellele, kuidas me neile vastame, nende küsimustele. mul on kahju, et härra Berissi pole enam kohal, aga tihti hakatakse neid arutelusid pidama tagantotsast. et küsitakse kõigepealt, kuidas kaasata riiklikke parlamente ja siis alles küsitakse, milleks ja see on jätnud mulle mulje, et eesmärk on äh, siseriiklike parlamentide tugevam kaasamine, mitte aga meie probleemide lahendamine, kriisi lahendamine nende meetmetega, mis meil on või mis tuleb luua. ja viimane küsimus oli kolmas punkt äh, ja selle küsimuse tõstatas Andrew Duff see on midagi, mille peale ma olen väga palju mõelnud, aga mul ei ole vastust. küsimus on arutelus. meil ei ole tegelikult arutelu, see siin praegu on suur erand. Õnneks viimase kahe-kolme aasta jooksul oleme tunnist-, olnud tunnistajaks sellele, et arutelud algavad paaris-kolmes riigis, mida ma päris hästi tean, Saksamaal näiteks, on arutelud alanud kuid mida see tähendab, et me tahame rohkem Euroopat või mida see võiks tähendada? Need arutelud on alanud ja ma arvan, et see on suureks võimaluseks, sest võib-olla teised liikmesriigid ei pea arutelusid selle üle, et mis see rohkem Euroopat siis on, see on tõesti väga ähmane äh, termin, aga kui lugeda ajalehti, vaadata televiisorit, siis on näha, et see küsimus on tõesti nüüd äh, tulnud äh, päevakorrale ja Euroopa Liidu puhul tihti jääb mulje, et inimesed elavad äh, täiesti erinevatel planeetidel, näevad sama olukorda väga-väga erinevatest vaatenurkadest ja sellepärast on meil ka vaja seda arutelu meil on vaja riiklikud arutelud Euroopa tasandile viia ja muuta nad rahvusvahelisemaks. see ei ole mitte midagi uut, seda arutelu oleme me juba pidanud aastakümneid, kuid praegune kriis on suure võimaluse meile andnud, võimaluse, mida meil varem ei olnud, sest nüüd me ei räägi siin enam mingit äh, ilusat äh, äh, üleskutsete, vihikute tegemisest me peaksime lihtsalt sisu arutama, peame mõtlema, et kas see on riskantne, kas liikmesriigid äh, on küsimustes üksmeelsed või mitte ja ma arvan, et me peaksime nende küsimustega tegelema kohe ning äh, peaksime tõstatama ka otseselt, mitte kaudselt küsimuse, et kuidas me kasutame seda aega, mis on jäänud aastani kaks tuhat viisteist, nagu te ütlesite. ma arvan, et Euroopa Parlamendi valimised on väga tähtsaks ajahetkeks ja peale selle me peaksime mõtlema ka selle peale, kas meil on mingit sellist äh, tarkade klubi või kedagi, kes mõtleks selle küsimuse peale pikemalt järele, meil ei ole aga vähemalt mitte mingit lihtsat või selget lahendust. suur tänu! ja nüüd viimane sõnavõtt täna hommikul, härra Tevit, palun. Uh, vastan äh, kolmele konkreetsele küsimusele, mis mulle esitati, kaks neist esitas Roberto Gualtieri, kõigepealt ta kas pole mitte ka kon-, vastuolu fiskaalkokkuleppe vahel, selle asjaolu vahel, et on äh, olemas ka oma sanktsioonid, äh, mis äh, on Euroopa Liidu toimimise artiklist kakssada kuuskümmend, see on siis menetlus, mille käigus komisjon saab kohtult nõuda sanktsioonide rakendamist Euroopa Liidu õiguse eiramisega, mitte millegi muu tõttu. artikkel kaheksa kaks ähm, fiskaalkokkuleppest aga ei ütle, et tuleb artikkel kaks kuuskümmend äh, rakendada, öeldakse, vaid et äh, sanktsioonid, äh, fiskaalkokkuleppe sanktsioonid, summad tehakse analoogiliselt artikli kaks kuuskümmend ähm, puhul Euroopa Liidu toimimise lepingust nii et kui me loeme, siis äh, tegelikult ei ole kirjas, et seda süsteemi rakendatakse, öeldakse, et seda mudelit tahetakse kasutada eeskujuna fiskaalkokkuleppes, nii et ma arvan, et mingisugust äh, juriidilist vastuolu otseselt ei ole, kui tegemist ei ole tõhusa mehhanismiga, sellepärast et kui me nüüd vaatame, mida see finantssanktsioon äh, trahv tähendab, siis äh, Ehm, sanktsiooni rakendatakse ainult siis, kui ei ole nii-öelda kuldreegel üle võetud liikmesriigi õigusesse ja ma olen veendunud, et kõik liikmesriigid seda tegelikult teevad ja siis põhimõtteliselt äh, on nad puhtad mehed ja kui hiljem eelarve ei ole enam tasakaalus, kui nad oma liikmesriigi eelarvest kinni ei pea, siis äh, selle puhul Euroopa Kohus ei, ei määra sanktsioone, nii et tegemist ei ole tõhusa sanktsioonimehhanismiga, kuid, äh, kuid õnneks minu arvates väga hea on, et äh, fiskaalkokkulepe ei ole tegelikult mingisugune väga tõhus mõte, sellepärast et või tõhus meede, sellepärast et see ei olnud eriti hea mõte minu arust iseenesest juba. ja siis härra Kolteri, kas fiskaalkokkulepe peab eelarve tasakaalu määrama äh, null koma viie protsendiga, kas äh, see on äh, õige, ma arvan, et nii, niivõrd tasakaalustatud, nii ranges mõttes tasakaalustatud eelarve ei ole hea, aga praegu liigutakse selle suunas, et liikmesriigid liikmesriikide maksimaalne eelarve puudujääk peab olema kolm protsenti ja seda võivad nad tegelikult teha ka fiskaalkokkuleppes äh, poliitiliselt, majanduslikult äh, võib-olla minnakse fiskaalkokkuleppes äh, pisut liiga kaugele vales suunas. olen sellega nõus. härra Brons teie küsisite, et mida see tähendab, et Euroopa stabiilsusmehhanism on juba jõustunud, samal ajal kui selle heaks kiita äh, Euroopa toimimise, Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse näol ei ole veel jõustunud, kas see tähendab siis seda, et äh, lepingu muudatus äh, toimib tagasiulatuvalt? ei, ei, sugugi mitte. lepingu muudatused ei saa toimida tagasiulatuvalt, need saavad ainult tulevikku suunatud olla. kuid me peame väga tähelepanelikult olukorda analüüsima päästepakettide klausel äh, tekitab äh, finantskohustuse liikmesriikides, äh, ühe liikmesriigi finantskohustuse teise liikmesriigi ees. aga päästepakettide eiramise meha-, eitamise mehhanism ei keelusta tulevikus selliste süsteemide loomist, nii et tegelikult on süsteem stabiilsusmehhanismi kohta äh, Äh, loodud, organ toimib eelmisest nädalast alates, see organisatsioon saab toimida, töötada, aga nad ei saa anda finantstoetust enne esimest jaanuari äh, mitte enne seda, kui on jõustunud äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu muutus. nii et mingisugust finantstoetuse otsust ei ole langetatud Äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi nõukogu poolt ja kui äh, nad sellise otsuse peaksid langetama, siis nad ei saa seda teha enne esimest jaanu-, jaanuari, kui on äh, alusleppis muutunud. siis Pirise plaan, see Jean-Claude Piris rääkis meil siin mõõdukast lähenemisest, mis kaasneb ka komi-, kaasab ka komisjoni, see oleks juriidiliselt problemaatiline. tugevam majandus- ja rahaliit tähendab pädevuste ülekandmist. see tähendab seda, et Euroopa Komisjonile antakse uued volitused, ilma et me seejuures muudatusi äh, lepingusse sisse viiksime ja see oleks äh, illegaalne. aga piik, piirise äh, plaani mõõdukam versioon on tegelikult juriidiliselt veel kaheldusväärsem kui see radikaalsem midagi Euroopa Liidu täiesti välist. aga see jällegi on teistel põhjustel jällegi negatiivne, nii et ma arvan, et siin äh, meil ei olegi õiget lahendust. suur tänu! ja sellega lõpetame esimese paneelarutelu ja läheme edasi äh, kohe teise paneelaruteluga. kus me käsitlesime Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide institutsioonide äh, rolli juhtimisprotsessis ja, ja alustame siin professor Renaud de Ussi ettekandega. professor Renaud de Usso on Jean Monnet professor Euroopa õiguses ja ka äh, Euroopa äh, Teaduskeskuse Sciences Po juht ja ta keskendub Euroopa Liidu institutsioonidele, sellele poliitilisele süsteemile ja nagu me näeme, ta on juba poodiumile tulnud, nii et palun, härra Renaud Jusso. Time being a... Uh, suur tänu. kuivõrd äh, aega on meil vähe, aeg on napp ressurss, katsun täna teha lühidalt äh, ja mul paluti siin täna rääkida sellest Äh, kui asjakohane on ühenduse meetod diferentseeritud lõimimise kontekstis. kõigepealt äh, ühenduse meetodi määratlus, ma arvan, et teie kogu tunne teab seda määratlust väga hästi, nii et ma jään selle, hüppan sellest üle ja hakkan kohe rääkima asjast. minu argumentatsioon oleks järgmine. kõigepealt, me teame, kui oluline on olnud ühenduse meetod Euroopa ülesehitustöös. kuid siin on vajalik rõhutada, et oluline on poliitiline hinnang, see ühenduse süsteem on olnud stabiilseks mudeliks Euroopa ülesehituse algusest peale, stabiilne selles mõttes, et sellest menetlusest lähtuvalt on saanud sisse viia tõsiseid muutusi, väga suuri muutusi, nagu näiteks parlamentaarse, väga võimeka parlamentaarse kogu loomine, mida alguses ei kavandatud, nagu me kõik teame samuti on ühenduse meetod olnud kokkusobitatav ka riikide, osalevate riikide arvu kasvuga Euroopa Liidus. ja jällegi alguses, nagu te mäletate, kardeti, et, et kogu süsteem võiks kokku variseda. kui liit peaks väga suurelt ulatuslikult kasvama, aga nii see, aga nii ei juhtunud. ja veel. me teame, et viimased kakskümmend aastat on see olnud äh, mudel, äh, mida on pidevalt rünnatud, sellepärast et äh, avalik arvamus on avaldanud pettumust selle mudeli suhtes, kui me näiteks tutvume Eurobaromeetri uuringutega, vaatame, millised on liikmesriikides valimistulemused, siis on see, see kõik, see annab sellest tunnistust ju. ja pidagem seda meeles, kuid äh, mudel äh, selle mudeli puhul on viimase kahekümne aasta jooksul olnud mitmeid katseid äh, seda millegagi asendada, mis näitab, et liikmesriigid ei taha rohkem volitusi edasi delegeerida Euroopa Liidu tasandile ja samba struktuur Maastrichti lepingus sündis just nimelt äh, seetõttu ja seetõttu loodi ka selline äh, üsnagi barokne nii-öelda äh, avatud kooskõlastamise meetod ja isegi meie majandus- ja rahaliidu struktuuris võime täheldada mitmeid elemente, mis on tingitud just nimelt sellest vastumeelsusest Euroopale volituste delegeerimiseks. ja igal juhul on see oluline ka Euroopa rahaliidu tuleviku seisukohast, kuid ähm, kui me nüüd vaatame, kuida-, kuidas Euroopas on majandus- ja finantskriisile reageeritud, siis kas see meeldib meile või mitte, ma tean, et paljudes pealinnades ei ole see sugugi mitte meeldiva asjaolu, et meie süsteem toimib kui liidu puudujäägist käivituv süsteem see tähendab seda, et selle asemel, et leiutada me ei ole siiamaani näinud Euroopa Liidu toimimisel mingisugust teist alternatiivi, mis oleks vettpidav kõik need asjaolud, millest rääkisin hetk tagasi, on näidanud, et siin on olnud vastupanu ja need probleemid, millega me silmitsi seisame praegu äh, rahaliidu toimimises, on seotud just nimelt selle äh, vastumeelsusega Euroopa, Euroopa tasandilt tuleneva distsipliiniga leppimise vastu. loomulikult on muidki asjaolusid, aga kui me oleksime leppinud Euroopa tasandi kontrolliga ja oleksime leppinud sellega, et see distsipliin, mis sellega kaasneb, äh, on vajalik, siis me ei oleks jõudnud siia, kuhu me oleme täna jõudnud. ja seda peame me meeles pidama, kui me mõtleme, mida edasi teha. ja tõesti äh, volituste, pädevuste delegeerimisse suhtutakse väga leigelt, kui nii võib öelda, aga liikmesriigid on samas äh, leppinud ühenduse tasemele viimisega mõningates valdkonnas, mis on suveräänsusega vägagi tihedalt seotud, nagu näiteks justiits- ja siseküsimused, tuli langetada mitmeid raskeid otsuseid seoses riigivõlakriisiga ja äh, vastus on olnud selline klassikaline ühenduse meetodi äh, sarnane vastus, me delegeerime jällegi siis, äh, jällegi delegeeritakse volitusi keskusesse, tsentrumisse, komisjoni Euroopa Kohtule selleks, et Euroopa laev tormisel merel jällegi turvaliselt sadamasse viia. ja seda kõike hoolimata sellest, et poliitilised tuuled on olnud väga vaenulikud. ja milliseid järeldusi me peaksime siis sellest tegema tulevikuks ja meie majandus- ja rahaliidu tulemuse, tulem-, tulevikku silmas pidades? ja kõigepealt täna kui me räägime majandus- ja rahaliidu tulevikust, seisame me silmitsi probleemiga, mis on tavapärane igasuguses lõimimisprotsessis. nimelt, kui palju volituste delegeerimist tsentrisse oleme me valmis vastu võtma. ja minu enda nõuanne oleks, kui me räägime nendest küsimustest äh, siin, pidagem meeles. jagan siin äh, härra Broki seisukohta, pidagem meeles, et ühenduse meetod on väärtuslik äh, meetodina omaette, ta on ennast õigustanud, mitte mingisugustel poliitilistel kaalutlustel, vaid lihtsalt praktiliselt, funktsionaalselt, sellepärast et mitte ühtegi alternatiivi minu meelest sellele meetodile ei ole, nagu on öelnud ka keegi teine. ja üks ohte, mis tekib ja mille siis on ka tänase hommikuse arutelu jooksul välja tulnud, on äh, see, et selleks, et kaasata valitsusi, kes äh, ei äh, ole valmis piisavalt delegeerima, ei ole valmis leppima piisava distsipliiniga, võib tekkida oht kiusatus, et piirdutakse piiratud distsipliiniga, piiratud volituste delegeerimisega ähm, sellise lähenemisega, mis ei oleks optimaalne ja see minu meelest oleks viga. tõsi, see on minu enda poliitiline hinnang. oluline minu arvates on ka see, kuidas on lood institutsioonilise selgusega varem rääkisin ma sellest, et avalikkus suhtub praegu äh, leigelt, öelgem, äh, arengutesse ja tunneb muret viimase aja arengute üle ja arengusuundade üle ja meie äh, liikmesriikide majandus- ja sotsiaalolukord äh, on selle tinginud ja seetõttu ükskõik, millise reformi osas kokku lepitakse, igal juhul see reform peab olema mõistetav. ja kogu kõigi nende reformikatsetuste laviin mis viimastel aastatel on tehtud, on äh, tekitanud olukorra, kus inimestel on üha raskem ja raskem aru saada, kes tegelikult on võimuohjade juures ja kuidas neid tegelikult saab oma otsuste eest vastutustele võtta, ükskõik mida nad siis ka ei otsustaks teha või tegemata jätta. ja institutsioonilise selguse küsimus on minu meelest väga tähtis küsimus, mida mis peaks aitama meil oma mõtteid struktureerida ja see viib mind mõningate kaalutluste juurde, mis on rohkem maisemat laadi kaalutlused. nii et kuidas me saaksime meie rahaliitu reformida, ilma et me seejuures looksime institutsioone, mis muudaksid Euroopa Liidu toimimise veelgi keerulisemaks. ning äh, kuidas me suudaksime siis samal ajal pakkuda piisavat institutsioonilist selgust. üsnagi ilmselge vastus on, et ärgem loogem uusi institutsioone, uusi mehhanisme, mis äh, teevad juba olemasolevate organite tööd ja muudavad kodanikele mõist-, meie institutsioonilise ülesehituse mõistmise veelgi keerulisemaks. keskendugem pigem nendele tööriistadele, mis on meie käsutuses. kuidas olemasolevad institutsioonid saaksid osaleda reformitud rahaliidu juhtimises. erinevate institutsioonide probleemid on erinevad. paistab, et äh, Euroopa Kohtuga seoses ei ole mingisuguseid tõsiseid probleeme Euroopa Kohtul on olulised, ehkki piiratud kontrolliülesanded meie fiskaalkokkuleppest lähtuvalt. Ühendkuningriigi kohtunik võib kohtus olla ning võib-olla peab ta sellisel juhul ka ütlema midagi fiskaalkokkuleppe kohta. see ei ole välistatud. komisjon on juba keerulisem juhtum, sellepärast et komisjon on rohkem poliitiline organ. aga siin äh, on olulised põhimõtted. peaksime meeles pidama, et komisjon on loomulikult äh, vähem esinduskogu kui näiteks parlament. ja loomulikult liikmesriikide osalemine iga liikmesriigi äh, esindajate osalemine on mõnede riikide silmis väga oluline. ma tean seda. aga samas äh, mõte sellest, et äh, komisjonis oleks vähem liikmeid, äh, kui Euroopa Liidus on liikmesriike, on paljudes pealinnades vastuvõetav. võtame näiteks Vesterwelle raporti komisjon ei ole sellisel kujul üles ehitatud, nagu Vesterwell ette pani praegu. kasutan seda selleks, et teha lihtsalt viit-, vihjata, et komisjon ei ole mitte kõigi silmis ainult esinduslik kogu. Läheksin isegi veelgi kaugemale. komisjon lähtuvalt aluslepingutest ei peaks olema äh, nii-öelda saadikute kogu äh,, Äh, nad ei peaks kandma hoolt liikmesriikide huvide eest. Äh, oh, sellest otse vastupidi, volinikud peaksid hoiduma. nii et äh, kui me otsustame, asume otsustama, mida komisjoniga teha, siis pidage meeles, milles seisnevad komisjoni ülesanded. ärgem unustagem, et komisjonis on Äh, kui komisjonis oleksid äh, nende liik-, nende riikide äh, kodanikud, kes ei ole tegelikult üldse liikmesriigid, siis see ei oleks üldsegi problemaatiline iseenesest ja komisjoni liige, kes juhuslikult võib olla euroala kodanik, jah, see on muidugi hea poliitiline otsus, aga tõsiseks probleemi allikaks minu meelest on Euroopa Parlament. me kuulsime siin äh, väga jõuliseid äh, avaldusi, äh, nõudeid, nõudmisi, et Euroopa Parlament peaks jääma ka rahaliidus sellisel kujul toimima, nagu praegu toimib ja see ei ole sugugi mitte uus seisukoht, sellist sama avaldust kuulsime me ka äh, viisteist aastat ähm, tagasi Amsterdami valitsustevahelise konverentsi käigus ja varemgi. Äh, mina suhtun sellesse kahtlusega. Ähm, kahtlused ei ole sugugi mitte juriidilised, vaid äh, minu kahtlused on tingitud sellest, kuidas seda kogu nähakse ja kuidas meie liikmesriikides suhtutakse mitte ainult Euroopa Parlamenti, vaid kogu liitu, jah, loomulikult alusleping viitab üldiselt Euroopa kodanikele ja võib öelda, et kõik, et, et alusleping peab silmas kõiki kodanikke aga niiviisi ei näe Euroopa Parlamenti meie kodanikud liikmesriikides, nad teavad loomulikult, et Euroopa Parlamendi liikmeid valitakse, et neid valitakse kõikides meie liikmesriikides, nad teavad, et liikmesriikide erakondadel on oluline roll Euroopa Parlamendi saadikute valimisel ja ka kandidatuuri üles esitamisel ja seetõttu peetakse äh, neid konkreetse territooriumi esindajaks. mina isiklikult leian, et see on väga hea. et üks Euroopa tõsiseid probleeme ongi just nimelt see, kuidas luua tugevaid, praegusest tugevamaid sidemeid nii-öelda koduareeniga. ja kui parlament äh, rõhutab ja hakkab esile tõstma oma riigi ülest olemust, siis ma kardan, et äh, kodanikud ütlevad jah, meil on vaja mingisugust parlamentaarset kontrolli, tõsi, kuid äh, see ei peaks olema parlament lihtsalt parlamendi enda pärast, see peaks olema parlament, äh, kellel oleksid sidemed nii-öelda meie kodupiirkonnaga, meie enda koduareeniga ja kui Euroopa Parlament tahab loobuda nendest nii-öelda kodusidemetest, siis see on sama hea kui saagida oksa, millel istud. ja tulemuseks on süsteem, kus inimesed pöörduvad liikmesriikide parlamentide poole, kui nad tahavad parlamentaarset kontrolli äh, tulevase rahaliidu otsuste üle. nii et mina isiklikult leian, et parlamendi huvides ei ole sellise seisukoha edendamine, kuid ma tean, et seda öeldes äh, teie koja liikmed kindlasti ja äh, hakkavad mulle kohe vastu. ja Saksa põhiseaduskohus, keda on mainitud täna korduvalt, on rõhustanud, et demokraatia sisaldab võrdse esinduse õigust kõigile kodanikele. see võib olla väga tõsiseks probleemiks. kui te tahate, et kogu, mis esindab riike, kes ei ole euroalal, ütleb oma sekka nende riikide otsuste osa kohta, mis rakenduvad ainult euroala riikides, siis ma arvan, et Saksamaal on väga raske sellise otsusega leppida ja ka mujal. minu ettepanek oleks, et parlament peaks äh, pöörama põhitähelepanu sellele, mis on kõige olulisem. tugev parlamentaarne kontroll euro, ükskõik millise euroala juhtimissüsteemi üle, mis siis tekib. kui selle saavutamiseks tuleb luua süsteem, äh, milles ainult äh, euroala äh, riikide äh, inimesed osavad, osalevad parlamentaarses kontrollis, siis minu meelest oleks see küll mõeldav kompromiss. <laughs> ja nüüd professor Vessel. kes tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, ma alustan kõigepealt saksa keeles, aga siis jätkan inglise keeles, sest mul kästi see dokument inglise keeles koostada. ma ütleks teile kohe alguseks, et mul on äh, segased tunded, ma ei tea, kas see kutse siia oli äkki selline äh, mürgitatud äh, õun, sest mulle tundub, et siin on ilmselged konfliktid selle kohta, et millist rolli parlamendid peaksid mängima ja kui on mingi selline segavorm, ma tahaksin teile kõigepealt rääkida sellest, ma ei tea, kas te olete mu dokumendi läbi lugenud, aga seda mainisid mõned kõnelejad enne. nimelt leheküljel üks ma räägin teile ühte, ma siin tsiteerin ühte oma doktori tööd kirjutanud äh, tudengid, ta sa-, lõpetas ka cum laude ja ta on siin teinud väga ilusad otsuste tegemise ringid. kes äh, on kaasatud ja millises vormis ja te näete, kui kompleksne see mudel siin on, meil on väga raske sellest asjast aru saada, mulle tundub, et siin on paar-kolm asja, millest ka meie aru ei saa ja ma arvan, et väga raske on väljaspool seda saali siin mõnele inimesele selgitada, mida siin, mida me selle kõigega mõtleme. teiselt poolt, kui seda kõike vaadata, ma olen üllatunud, sest äh, see algas kõik äh, seitsmekümnendate aastate keskel ja need asjad käivad. ei ole olnud mitte mingit äh, ülisuurt revolutsiooni. küsimus äh, tõesti peaks olema, kas meil on vaja mingeid suuri muudatusi ja kui jah, siis miks ja kuidas. see on meie lähtekohaks. nüüd teine lähtekoht on see multitasandiline juhtimine. see teeb asja väga keeruliseks me oleme läbi viinud uuringuid mitmetasalise juhtimise kohta. Teie komisjoni jaoks viisime ühe läbi, kohe varsti saate ka tulemused ja ja ma räägiks teile natukene empiirilistest tõenditest ja järeldustest. see uuring näitab nimelt, et mitmetasandiline parlament ei toimi ja ma võin teile ka selgitada, miks, see on väga lihtne. ja kolmandaks see tuli välja küsimustes, nimelt et poliitoloogid mõtlevad alati võimu peale, et Machiavelli eksis ja et võim ei ole mitte ainult see võim kui see, vaid ka legitiimsuse küsimus, et kuidas parlamendid oma võimusuhteid näevad, kas meil on mingi parlamendisaadikute koalitsioon või me näeme pigem parlamendisaadikute vahelisi konflikte ja kui vaadata siin teatud välja öeldud asju, siis on näha, et tegelikult lõplik mõjuvõim on riiklike parlamentide käes. pärast seda, kui lepinguid muudeti, Euroopa Parlament äh, on osa konvent-, konvendist, kui see kokku kutsutakse, aga parlament, Euroopa Parlament ei ratifitseeri, seda teevad riiklikud parlamendid, nii nagu ka teiste rahvusvaheliste lepingute puhul ja mitte Euroopa Parlament, nii et tegelikult võimusuhe on minu arvates siiamaani olnud äh, küll tasakaalus, aga võim on olnud pigem riiklike parlamentide käes. siis tahaksin teile tuua mõned näited selle kohta, mis meil juba praegusel hetkel on olemas minu dokumendis on ka seal Montesquieu pilt, tema, kes tõesti pooldas mitmetasandilist lähenemist, aga küsimus oli, et kas on tõesti olemas ka tasakaalus võimu jagamine. see ei ole mitte ainult Montesquieu probleem, vaid see on üleüldiselt avaliku sektori probleem. me teame seda kurikuulsat küsimust Saksamaal, et on, on pealinn Berliin ja valitsus ja Karlsruhe, kus on siis põhiseaduskohus, aga siis tihti küsitakse niimoodi eh, retooriliselt, aga et valitsus on teil ikka kindlasti Berliinis, olete te kindlad, et äkki on teie valitsus juba Karlsruhes? sellepärast, et Karlsruhe otsused mõjutavad väga palju poliitikat. nii et küsimus on tegelikult selles, kuidas me seda nende põhiõiguslike küsimustega tegeleme ja kuidas me võimude tasakaalu tagame. kui te vaatate seda analüüsi, siis tõesti, ehm, see võiks olla väga keeruline, võiks kirjutada mitmeid äh, doktoritöid selle kohta minu teada täna hommikul mitte keegi veel siiamaani pole maininud Kosakit, aga Kosak mängib siit väga suurt rolli. ma ei taha tegelikult Kosakist palju rääkida, vaadake lihtsalt protokolli üks, mis puudutab riiklike parlamentide rolli ja seal on ka artik- äh,, artikkel Kosaki kohta, mis ütleb, et Kosak võib korraldada oma tööd. see kõik on küll väga tore aga teiseks võite tähelepanu juhtida komisjoni ja parlamendi avaldustele ja resolutsioonidele, aga ei ole mitte mingit õiguslikku kohustust äh, komisjonil või parlamendil sellega arvestada ja seda korraldi veel täna hommikul siin ka ja samamoodi seda ütles ka Karlsruues asuv põhiseaduskohus. Kosaki arvamus mitte kuidagi ei saa teha kohustavaid mingeid äh, reegleid parlamendi või komisjoni jaoks. nii et äh, see näitab, et tegelikult äh, mänguruum on väga piiratud. oleme näinud erinevaid katseid parlamenditööd ümber korraldada. meil on fiskaalkokkuleppe artikkel kolmteist 13 kus räägitakse sellest, et võib pidada äh, arutelu vastutavate komisjonide vahel. ma oma vanadest kogemustest eeldaks, et see tooks endaga väga palju kaasa. ja siin tulebki uuesti tulla analüüsi juurde, meil on pol-, politoloogid, kes sellest räägivad, räägitakse ratsionaalsest lah-, valikust. miks peaksid äh, riiklike parlamentide saadikud ja Euroopa Parlamendi saadikud üldse minema sellisele komisjonide kohtumisele? esiteks on väga raske alati leida ühist aega, aga selle probleemi saab lahendada, kuid tegelikult, mis sellest saab, on väga tore küll arvamusi vahetada, aga kui jõutakse tagasi kod koduriiki, kui ollakse oma parlamendi ees, oma partei sõprade ees või ka isegi pöördutakse põhiseaduskohtusse, siis on seha näha selget survet, mida peale, mida avaldatakse ja siis võikski küsida, et mis sellest kõigest kasu on, võivad olla küll ilusad toredad avaldused, mis avalikustatakse, aga see ei huvita mitte kedagi. ma tean, et äh, see on päris karm, mida ma praegu ütlesin, aga nii see on, nii et tõesti see ratsionaalse lähenemise ja valiku asi on see, mida me ei tohiks unustada. sega rühmad koostöös tavaliselt ei toimi, sellepärast et neil ei ole võimu, neil ei ole mingeid stiimuleid parlamendisaadikutele pakkuda. kuidas on võimalus sellest äh, nõiaringist välja tulla, kas meil on mingeid erinevaid äh, vorme, kuidas äh, nende segarühmade mõjuvaldkondi muuta, tegemist on põhiseadusliku küsimusega. Šiska ja konvendi raames tegelikult äh, tõstatas juba selle küsimuse, et Fiskaal tegi nimelt ettepaneku, et äkki tuleks valida ülemkogu president Van Rompuy ütles, et äh, talle küll ei meeldiks, kui teda valiks äh, keegi teine kui ülemkogus istuvad valitsusjuhid ja riigipead ja siis oli veel see ka komisjoni presidendi avaldus olukorra kohta Euroopa Liidus meil on konvent, me ei tohiks seda unustada, viimane konvent oli vägagi äh, hea, aga nagu Prantsusmaa ja Holland näitasid, see konvent ei olnud piisavalt tugev selleks, et äh, veenda valijaid konvendi töö tulemustes. nii et äh, konvent sai rääkida ainult lepingu muutumisest, mitte ka poliitika kujundamisest tehti seal erinevaid ettepanekuid, räägiti sellest, et võib-olla peaks olema ju väiksem Euroopa Parlament, kus oleks liikmes, liikmed kas seitsmeteistkümnest või kahekümne viiest liikmesriigist. see võiks olla huvitav lahendus, kuid ma ei ole jurist, ma ei näe siin mingeid õiguslikke võimalusi uute pädevuste loomiseks või tuleb lihtsalt lepingut muuta selles suunas ma arvan, et need on mõned võimalused. Äh, kui nüüd päris aus olla, kui te vaatate minu analüüsi ja seda vajadust, mida millest siin räägitakse, selles vastuses, millest siin räägitakse, et meil tegelikult ei ole mingeid lahendusi. ma olen täielikult tupikus, kolleegid, kes mind teavad äh, ja tunnevad, teavad, et mul on alati vähemalt sada viis erinevat lahendust, kuid nüüd oleme me täiesti tupikus äh, kui me vaatame seda analüüsi ja seda, et saadikud kaasatakse, aga võim on küll olemas ja võimu saamine on raske, sellepärast et tuleb muuta nii lepinguid äh, kui ka riiklike parlamentide kodukordasid. ja siis ma arvan, et siis me lihtsalt oleme täielikus tupikus nüüd võime tagasi tulla Montesquieu juurde, jah, meil on föderaalsed süsteemid äh, ja nende vahel valitseb koherentsus, ärgem unustagem, et see klassikaline föderaalne süsteem nagu USA põhineb tõesti äh, alati kontrollil ja tasakaalul ja et sinna sisse ehitatud alati äh, mingi sisemine konflikt, et on kaks koda, mis omavahel alati võitlevad neid ei lahendata mitte õiguslike läbirääkimiste kaudu, vaid poliitika kujundamise kaudu ja minu ettepanek oleks, et võib-olla me tõesti jätaksime teatud järjepidamatuse siia sisse, sellepärast et meil ei ole mitte mingit poliitiliselt või ka põhiseadusõiguslikult jätkusuutlikku lahendust siia juurde lisanduvad veel ka kuluküsimused, me ei peaks siin lihtsalt igapäevapoliitikat äh, toetama. mida Janis ütles, äh, kui ta küsimustele vastas, oli õige. tõesti, nii riiklike kui ka Euroopa Parlamendi jaoks on tähtis see, et te räägite riiklikus kontekstis, teil on riiklikud seisukohad ja vaated, mida te esindate. Need on tihti intrigeerivad vaated ja nagu härra esimees, ma olen professor Kölnis ja ma reisin ikka ja jälle Brüsselisse ja Berliini ja kolmes erinevas linnas ma näen alati väga erinevaid seisukohti. Äh, Köln on väiksem või keskmise suurusega linn, seal on täiesti teistsugused vaated kui Brüsselis või Berliinis ja see on ka probleemiks tuleviku jaoks, sest meil tõesti on vaja sügavamat arvamuste vahetust, millega oleks vähemalt võimalik alustada katset äh, sellist äh, kokku kutsuda selline äh, vaadete kogu, nii nagu meil on olemas kogud, mis arutavad maksuküsimusi. selleks, et me teaksime täpselt, millised on lähtekohad, et me saaksime tõesti näidata, et me mõtleme ratsionaalselt ja et me ei ole lihtsalt rumalad kui vaadata, kuidas äh, sakslased käituvad, siis tegelikult välismaalased arvavad, et sakslased on täiesti hullud ja ka tegelikult vastupidi, sakslased leiavad, et ülejäänud liikmesriigid on täitsa lolliks läinud. me lihtsalt ei mõista üksteise vaatekohti, me ei pea neid jagama, aga me peaksime neid vähemalt mõistma. härra esimees, mul ei ole mitte mingit imelahendust, ma arvan, et ma tõstatasin mõned küsimused. tahaksin siin veel mainida ka seda, et see lihtne lahendus, et meil oleksid komisjonide kohtumised, see ei ole väga hea. see, ma ei usu, et see kuidagi aitab äh, mõjutada riiklikes parlamendides toimuvat või ka Euroopa Parlamendis toimuvat, jah, me võime küll üritada, aga ma ei usu, et see toimib, see on midagi, millest millega tuleb meil ületada need lõhed, mis on riiklike parlamentide arutelude vahel ja Euroopa Parlamendi arutelude vahel. suur tänu, suur tänu kõigile. suur tänu ka eh, tõlkidele, ütleb esimees ja me eh, eh, me teeme praegu pausi ja siis jätkame kell kolm, kus esitatakse küsimusi viimasele kolmele kõnelejale.